You, aitäh ja nüüd läheme küsimuste ja vastuste juurde, tahaksin küsimuse esitajatele meelde tuletada, et te pida-, peaksite kinni üheminutisest kõneajast. ja proua volinikukandidaat, palun ärge ületage vastates kahe minuti piiri. ja kõigepealt äh, õiguskomisjoni nimel härra Svjevka Rahvaparteist, palun aitäh. volinikukandidaat äh, ettevõtete juhtimise osas on äh, mitmeid uusi ettepanekuid. ma arvan, et me peaksime ettevõtete tegevust ja nende toimimist äh, ühisturu ratsionaliseerima. me peaksime andma rohkem võimalusi ka VKE-dele. me peaksime suurendama selle sektori konkurentsivõimet maailma areenil. me teame, et VKE-d loovad töökohti ning annavad oma panuse majanduskasvu ning seetõttu peaksime vältima ülereguleerimist. me peaksime äh, vältima liigse halduskoormuse panemist VKE-dele. me peaksime äh, samuti äh, kõrvaldama eksisteeriva koormuse tahaksin kuulda, mida teie nendest tõkete taot-, kaotamisest arvate, kas see on üks teie prioriteete ja kui on, siis mis teie arvates peaks olema vastutustundlik lähenemine uutele ettepanekutele, mis puudutavad majanduse juhtimist, aitäh! aitäh selle küsimuse eest, daamid ja härrad Äh, ma kasutan nüüd võimalust ja kõnelen oma emakeeles, ma kõnelen tšehhi keeles. aitäh, aitäh selle küsimuse eest, härra Svjevka. ma olen täielikult nõus sellega, mida te ütlesite äh, meie seisukoha osas VKE-desse. me peame tagama, et kõik määrused ja kõik soovitused, kõik direktiivid ei suurendaks VKE-de halduskoormust, sest et nemad on ju Euroopa ühiskonna majanduse selgrooks. kõik need õigusaktid peaksid hoopis tõkkeid kõrvaldama ning aitama ettevõtteid, aitama ettevõtjatel paremini tegutseda ühisel Euroopa turul see on äh, kooskõlas ka bürokraatia vähendamise põhimõtetega. Äh, ma arvan, et äh, õigusasjade peadirektoraat minu juhtimisel esitab mitmeid ettepanekuid olukorra lihtsustamiseks, olgu tegemist füüsilisest isikust ettevõtjate või teistega meil on terve rida soovitusi ka näiteks maksejõuetuse menetluse lihtsustamiseks ja ma tahan rõhutada seda, et me üritame anda ettevõtetele teist võimalust nii et, et äh, kui nende sularahavood liialt kõiguvad, äh, nad ei läheks siiski pankrotti. on veel terve rida teisi olulisi õigusakte, näiteks äh, aktsionäride õiguste direktiiv, siin on ka vaja olukorda lihtsustada kõik need on asjad, mis vajavad meie toetust, mis vajavad meiepoolset edendamist, mina isiklikult usun, et äh, riigiteenistujad peaksid loomupoolest selliste äh, koormuste vastu võitlema. aitäh, järgmisena esitab küsimuse proua Reegner Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. aitäh, minu küsimus puudutab Euroopa äriõiguse seadust kom-, ettevõtted ja aktsionärid vajavad Euroopa äriühingu seadust selleks, et neil oleks stabiilne juriidiline keskkond ja et saaksid tekkida uued ettevõtted. kas teil on plaanis muuta olemasolevaid prioriteete ja edendada eh, suuremat õiguskindlust? Äh, tagades ettevõtetele ja aktsionäridele kõigepealt siis selle direktiivi, mis puudutab äh, ettevõtete asukohtade piiriülest üleviimist ja äh, direktiivi, mis puudutab sidusaid standardeid aktsionäride osaluse kohta. kas te tegelete ka üheliikmeliste ettevõtete ettepanekuga, kas te ei arva, et seda ettepanekut hakatakse ära kasutama näiteks varifirmade ja eh, sotsiaalse dumpingu heaks. Eh, kas eh, te langetate selliseid otsuseid, mis tagavad jätkusuutlikud ja majanduslikult edukad ettevõtted või võib-olla tuleks teie arvates kaasata ka teised sidusrühmad, näiteks tarbijad, kohalikud kogukonnad ja nõnda edasi? volinikukandidaat, teil on sõna. aitäh. see küsimus äh, on seotud just nimelt sellega, mida ma äsja mainisin mulle tundub, et keskkond VKE-de jaoks, mis pakuvad tööd saja seitsmekümne viiele miljonile inimesele, on midagi sellist, mis vajab stabiliseerimist. me peame äh, stabiliseerima selle õigusliku keskkonna, milles need VKE-d tegutsevad, nii et nad saavad tõesti oma tegevust jätkata. ma arvan, et me peame Äh, edasi arendama neid ettepanekuid, mis puudutavad äritegevuse lihtsustamist näiteks piiriüleselt. me peaksime samuti äh, üritama kaotada takistusi, millega või tõkkeid, millega need ettevõtted kokku puutuvad. samuti peaksime pöörama tähelepanu idufirmadele, me peaksime äh, Äh, vaatama, kuidas neid saaks täpselt asutada, see peaks olema vähem kulukas. see on üks tingimusi. kui, äh, mida liikmesriigid peaksid jälgima, kui nad tahavad saada Euroopa Liidust rahalist toetust, see tähendab, et liikmesriigid peavad siis oma tingimusi lihtsustama. samuti Äh, tuleb äh, lõplikult välja töötada ettepanek, mis puudutab ettevõtete peakorterite üleviimist. Äh, tihtipeale ettevõtetel on suuri probleeme, kui nad soovivad ühes riigis tegutsemise lõpetada ja teise riiki kolida. tihtipeale peavad nad oma ettevõtte ühes riigis laiali saatma ja siis looma uue ettevõtte teises riigis. me tahaksime luua ühtsed reeglid piiriüleseks tegevuseks mis puudutab töötajate ja aktsionäride õigusi, siis on täiesti selge, et meie eh, oma õigusloomealastes ettepanekutes peame hoolitsema selle eest, et nende inimeste õigusi ei lahjendataks. aitäh ja härra Foss Rahvapartei! aitäh! minu küsimus eh, on seotud eelneva küsimusega, lugupeetud proua Jourova, nagu te teate, Euroopa Parlament veebruaris eh, tuli välja oma seisukohaga Euroopa müügiõiguse kohta, see instrument äh, peab äh, omama väga suurt äh, piiriüles mõju, eriti e-kaubanduses ja peab innustama kaubandust ja piiriülest ostlemist. kuidas te soovite, võttes arvesse Junckeri komisjoni prioriteete, edasi seda mm, valdkonda arendada, kas te kavatsete menetlust nõukogus kiirendada ja sellele positiivset mõju avaldada? ja te tegemist on ka Euroopa õiguse edasiarendamisega, Euroopa Liit ju põhineb sellele, et kõigile kohaldub sama õigus ja e-, et e, iga liikmesriik järgib seda õigust. minu äh, mulje on, et äh, alati ei äh, peeta enam prioriteetseks liikmesriikides Euroopa Liidu õiguse järgimist ning minu küsimus on, et kas te tulevikus äh, kavatsete tegeleda Euroopa õiguse äh, rakendamise, ühtse rakendamisega äh, liikmesriikides, see tundub mulle olevat väga oluline. Äh, teil on sõna. aitäh, härra Foss, selle küsimuse eest. ma tõesti hindan seda ettepanekut, mis on seotud Euroopa üldise müügiõigusega selle ettepaneku on teinud Euroopa Parlament ja see on ka vastu võetud. ma arvan, et see on tõesti viis, kuidas kujutada ühtset digitaalset turgu, mis on üks Junckeri komisjoni prioriteetidest, nagu me kõik teame mina teen kõik, mis minu võimuses, et seda ettepanekut toetada ning veenda liikmesriike, et see ei ole samm Äh, müügireeglite regulee-, ühtlustamise juures jaoks, vaid see on lihtsalt hea alternatiiv piiriüleste müügitehingute puhul. niimoodi saab sellist äh, protseduuri muuta palju lihtsamaks ja odavamaks ja lõppkokkuvõttes saavad sellest ju kasu tarbijad räägin seda äh, vaatamata sellele, et mõne, väga paljud inimesed on Euroopa ühtset müügiõigust kritiseerinud, nad on öelnud äh, et ärgem loogem alternatiivset kaheksa, kahekümne üheksandat režiimi, pigem harmoniseerigem need olemasolevad kakskümmend kaheksa režiimi. siis on veel inimesi, kes ütlevad, et me ei tohiks olemasolevate reeglite kallale minna. mulle tundub aga, et see ettepanek sellisel kujul, nagu ta praegu on esitatud, tahab lihtsustada piiriüleseid online tehinguid ning ma arvan, et seetõttu pälvib ta meie toetust ning ma üritan veenda liikmesriike et see ettepanek äh, aitab ka meie majandust ja liikmesriikide majandust. kujutlegem ette, mida see ettepanek siis praktikas endaga kaasa toob. Äh, müüja, kes tegutseb mitmes liikmesriigis, saab tarbijatele äh, pakkuda ühtset juriidilist süsteemi ja tarbijad on kursis sellega, minu arvates on see täiesti Äh, positiivne ja nüüd esitab sotsiaaldemokraatide nimel küsimuse proua Delvaux. aitäh, esimees, tere päevast, proua Jourova. minu küsimus puudutab avalikke dokumente Te teate, et esimesel lugemisel Euroopa Parlament tervitas komisjoni ettepanekut, mis puudutab lihtsustamist juurdepääsu teatud dokumentidele ja isegi laiendas seda teatud mõttes. ametist lahkuv komisjon äh, Äh, toetas selle rakendusala laiendamist äh, ja samuti äh, seda, mis puudutab tõlkekulusid. meie Äh, oma fraktsioonis tahame vähendada liigset bürokraatiat ning muuta äh, kodanike jaoks ja VKE-de jaoks elu lihtsamaks ja tahame edendada liikuvust. mida teie arvate sellest määrusest, selle kohaldamisalast ja äh, tulevikku vaadates, kas teie arvates on vaja muid samme, mis puudutavad näiteks avalike dokumentide tunnustamist, näiteks nende oma, mis puudutavad perekonnaseisu, nii siis kas Äh, kas te näiteks äh, tunnus, äh, käsitleks selles ettepanekus ka registreeritud partnerluste tunnustamist näiteks? proua volinikukandidaat, teil on sõna. aitäh, proua Delvo. aitäh selle küsimuse eest ka antud puhul on, mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament suhtub sellesse ettepanekusse positiivselt kui me mõistame, kuidas see ettepanek mõjutab tavalisi Euroopa Liidu kodanikke, eh, siis eh, peame tunnistama, et eh, tõesti sellel ettepanekul saab olla väga suur mõju, see vähendab bürokraatiat. olukorras, kus inimesed abielluvad teistes liikmesriikides, kus ettevõtlus on piiriülene. me peame tegelema eh, selliste teemadega nagu pärimine mõnes teises liikmesriigis ja nõnda edasi. nii et, et Äh, me peame tõesti muutma vajaduse äh, veelkordselt kinnitada neid äh, dokumente, mis on juba sertifitseeritud, mis on vandetõlkide poolt tõlgitud, näiteks apostillid ja nõnda edasi. see on äärmiselt oluline, eh, arvestades inimeste liikuvust ja sama kehtib loomulikult ka ettevõtete puhul mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament soovis nende avalike dokumentide hulka laiendada, mis selle süsteemi alla käiksid ning ma arutan seda liikmesriikidega eh, selleks, et see ettepanek tõesti vastu võetakse, aga ma tean, et hetkel on üldlevinud seisukoht selline, et eh, tuleks piirduda siiski üksnes eh, tsiviilõiguslike dokumentidega, nendega, mis puudutavad üksikisikuid ja mitte ettevõtteid. rahvapartei nimel nüüd härra Radjev aitäh, esimees, volinikukandidaat äh, kolm peamist prioriteeti, mis Euroopa Liidu õiguse tegevuskavas aastani kaks tuhat kakskümmend kirjas on, tahaksin keskenduda vastastikusele usaldusele, millele peaks rajanema Euroopa Liidu õiguspoliitika äh, tihtipeale kodanikud, juristid ja kohtunikud ei usalda täiel määral teiste riikide kohtuotsuseid Äh, seetõttu on vajalik täiendav tegutsemine Euroopa tasandil selleks, et äh, tõhustada vastastikust kohtuotsuste tunnistamist ja nende ellurakendamist. kas te jagaksite meiega oma mõtteid sellest, kuidas te tahate tugevdada vastastikust usaldust Euroopa Liidu liikmesriikide vahel? kas te ei leia, et vastastikune usaldus äh, Äh, vajab tugevdamist sel moel, et me tugevdame juba olemasolevaid vahendeid ja ei hakka välja mõtlema uusi, mis tungivad liikmesriikide pädevusse ja mida on võimalik poliitiliselt väärkasutada, aitäh! see küsimus on tegelikult seotud Äh, ühe teemaga, millest me just kõnelesime, nimelt äh, avalike dokumentide äh, tunnustamine, ma muide eelmisele küsimusele vastates unustasin öelda, et selleks, et kõik need asjad toimiksid, on vaja usaldust liikmesriikide vastastikuste ametiasutuste vahel. Teil on täiesti õigus, kui te ütlete, et et dokumentide avalikuks tunnistamiseks, ähm, vastastikuseks tunnistamiseks ja kohtuotsuste vastastikuseks tunnistamiseks ja jõustamiseks on vaja, et liikmesriigid usaldavad teineteist, et nad usaldavad teineteise kohtusüsteemi. peavad, nad peavad usaldama nende süsteemide sõltumatust ning nende võimet otsuseid ellu rakendada mina leian, et on vaja astuda rohkem õigusloomealaseid samme ning ma tahaksin rõhutada, et on vaja edendada meie seaduste head ellurakendamist. see tähendab seda, et me ei tohiks üksnes tugevdada vahendeid, vaid ka nende vahendite kohaldamist. mis puudutab usalduse loomist, siis ma arvan, et see on väga tihedalt seotud äh, sellega, millest kõnelesin oma sissejuhatavas sõnavõtus. nimelt äh, koostöö ja kommunikatsioon õigusküsimustes, koostöö äh, juristide vahel. üldisemalt ütleksin, et üksnes Äh, asjadega kursis olemine ja teadmised saavad äh, vilja kanda ja vastastikust usaldust tugevdada. aitäh! härra Kohverati Sotsiaaldemokraatide fraktsioonis esitab järgmise küsimuse. aitäh, härra esimees. proua Jourova. eelmisel ametiajal võttis parlament vastu erinevaid meetmeid meet, mis tugevdasid tarbijakaitset äh, Euroopa Liidus. mõtlen siin näiteks äh, alternatiivsete vaidluste lahendamise mehhanismide peale ning äh, nüüd uus komisjon peab kohe hakkama tegelema nende meetmete rakendamisega. ent sellised meetmed on, meetmete puhul teki-, tekib oht, et nad ei ole et kodanikel ei ole siiski korralikult võimalusi oma õigust kaitsta, see puudutab nii juurdepääsu kohtusüsteemile äh, või ka sellega kaasnevaid kulusid. milliseid meetmeid võtate teie selleks, et kodanikel oleks kõik võimalused tõhusalt oma õigust kaitsta? sotsialistid arvavad, et äh, kollektiivsed hagid oleksid ka heaks võimaluseks äh, kodanikele oma õiguste eest võitlemisel, eriti kui tegemist äh, on Euroopa õigust puudutavate hagidega. milliseid meetmeid soovite teie välja käia ja millised kaitsemeetmed peaksid sellises ettepanekus sisalduma? jah, tõepoolest Euroopa Liit läheneb erinevalt sellele, kuidas tarbijaid kaitsta ning kuidas hoolitseda selle eest, et äh, tarbijatel on juurdepääs kohtutele või alternatiivsetele vaidluste lahendamise mehhanismidele. me praegu töötame välja äh, online vaidluste lahendamise mehhanismi ning mis puudutab kollektiivhagisid, siis tahaksin siin rääkida ka väikestest hagidest, äh, väikeste hagide alast ettepanekut, mis peaks samuti tarbijaid aitama, äh, kui nad tahavad siis esitada hagi seoses mõne väiksemahulise tehinguga, mille nad on teinud Äh, võib-olla hiljem räägime natuke rohkem kriminaalõigusest, aga mulle tundub, et juurdepääs õigussüsteemile peab olema igasugustest takistustest vaba. nüüd, mis puudutab äh, kollektiivhagisid, siis minu arvates on väga hea, et Euroopa Komisjon on esitanud soovitused ning jälgib olukorda liikmesriikides, jälgib, kuidas liikmesriigid äh, tagavad kollektiivsete hagide esitamise võimaluse. see on tõesti vahend, mis Äh, aitab tarbijatel oma õigusi ühiselt äh, nõuda. niisiis me jälgime olukorda, jälgime, kuidas liikmesriigid selle probleemiga tegelevad ning kui, äh, kui ei ole piisavalt tahet, kui ja kui me, ja kui me näeme, et sellisest ettepanekutest on kasu, siis me need ka teeme aga loomulikult peavad selle kõigega kaasas käima ka tagatised, mis hoolitsevad siis selle eest, et kogu protsess on tõhus ja seda ei hakata äh, kuritarvitama. aitäh ja nüüd ECR fraktsiooni nimel. Rakuda. volinikukandidaat oma kirjalikus vastuses äh, Te ütlesite, et Euroopa Liidu tegevuskava ettevõtete äriühingu vallas jätkub, kui teid ametisse kinnitatakse. selles tegevuskavas äh, räägitakse äriõiguse kodifitseerimisest, kas see on üks teie prioriteetidest ja kui on, äh, siis mis teie arvates on äh, selliste koodeksite eelised nende ettevõtete jaoks, kes Euroopa Liidu turul kaubelda tahavad? teine asi, kõik Euroopa Liidu ettevõtted äh, peaksid kasvama nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopa Liitu äh, seega tuleb neil toime tulla mitmete väljakutsetega. kuidas äh, aga tulla toime regulatiivsete probleemidega väljaspool Euroopat? kuidas teie saaksite selles vallas koostööd teha meie partneritega mujal maailmas? Äh, kuidas saate aidata neid Euroopa ettevõtteid, kes tegutsevad maailmaturul? aitäh! jah. Äh, kirjalikes vastustes, mis ma teile esitasin, äh, rääkisin ma ühest eesmärgist, milleks on äh, siis äh, õigussüsteemide suurem äh, teineteisele lähendamine just nimelt äriõiguse vallas. ma olen äh, öelnud, et kui me tahame luua ühist siseturgu, sellist turgu, mis on tõeliselt vaba, siis õigussüsteemide vallas peaksime Äh, ühtlustama äritegevust reguleerivad tingimused. niisiis, kui ma olen kasutanud sõna kodifitseerimine, siis äh, sisuliselt ma äh, pidasin silmas seda eesmärki, et me võib-olla liigume kodifitseerimise suunas, aga iga katse Euroopa Liidu seadusi lähendada ning harmoniseerida Äh, kogu selle protsessi käigus me peame suutma liikmesriikidele selgitada, et me teeme seda heas usus ja heal otstarbel. ma arvan, et et ettevõtlustegevuse äh, ja müügieeskirjade reguleerimine on väga hea ettevõtmine, aga äh, meil kulub veel palju aega, enne kui me suudame liikmesriikidele selgeks teha, millised on kõige paremad õiguslikud sätted selleks, et edendada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet, mis puudutab äh, rahvusvahelisi ettevõtteid ja meie konkurentsivõimet mujal maailmas siis on väga oluline, et me ei koormaks äh, oma ettevõtteid liigselt äh, halduslikul tasandil, et me ei hakkaks takistama nende konkurentsivõimet. niisiis äh, siinkohal tuleks jällegi korrata, et me peame mittevajalikud tõkked ja halduskoormuse vähendama. järgmisena proua Vikström ALDE fraktsioonist. Thank you very much and thank you. Äh, suur tänu. siin otse teie ees. Äh, suur äh, heameel teid siin näha meie ees. mul on väga hea meel selle üle, et teil on piisavalt vaprust olla äh, nii isiklik kui ka professionaalne selles küsimuses. Euroopa õiguse tulemustabel on suurepärane võimalus, kuidas identifitseerida paranemisruumi võimalused liikmesriikides ja annab võimaluse õppida jagatud kogemustest. see on oluline kodanikele, ettevõtjatele, see toestab siseturgu ja tõstab usaldust, mis on äärmiselt oluline erinevate liikmesriikide ja õigussüsteemide vahel õigustulemustabelit võib kasutada ka tõhusa vahendina põhiõiguste kaitse hindamiseks liikmesriikides. kas teie volinikuna võtaksite endale kohustuse selle tulemustabeli edasiarendamiseks, mis te arvate sellest, aitäh? Madame. Pani Wikström, proua volinik, proua Wikström, suur tänu nende ka ilusate sõnade eest ja mulle tunnustuse avaldamise eest. see tulemustabel on meie jaoks põhimõttelise tähtsusega vahend. see aitab meil hinnata ja võrrelda õigussüsteemide tõhusust liikmesriikides ja vaadata tsiviilõigustiku rakendamist. see on äh, väga oluline vahend hindamaks seda, kuidas õigussüsteem toimib ka Euroopa poolaasta kontekstis, mida me seni veel ei ole maininud. nii et ma tean väga hästi, kui oluline see vahend meie jaoks on. aga kuidas seda edasi arendada? meil on äh, ka teisi vahendeid äh, selleks, et äh, uurida seda, kuidas põhiõigusi rakendatakse. loomulikult seda tuleb teha, tulebki seirata põhiõiguste ja inimõiguste mm, kaitset liikmesriikides. me peame seda tegema pidevalt, ootamata ära liikmesriikide poolsed aruanded. minu käest küsitakse üsna tihti, et kas seda tulemustabelit tuleks äh, laiendada ka teistesse valdkondadesse nagu kriminaalõigus. jah, see võiks niimoodi küll areneda edasi, aga ma arvan, et Euroopa Komisjon peaks äh, ka teisi infoallikaid äh, kasutama hinnangu andmiseks, näiteks statistilisi vahendeid või infoplatvorme sellest peaks piisama olukorra hindamiseks liikmesriikides, ilma et see tulemustabel otseselt nüüd laiendamisele läheks. mis muidu on kokku pandud äh, täiesti äh, õigesti. järgmisena saab sõna härra Maštalka kuue fraktsioonist. suur tänu, härra esimees, äh, proua Jourova. tere pärastlõunat Te ütlete oma kirjalikes vastutes muuhulgas ka seda, et Refit programm on äh, oluline, tegemist on siis äh, sea-, ähm, seadusandluse mõjude hindamise äh, vahendiga. see, et me lihtsustame seadusandlust, tõstab ettevõtete konkurentsivõimet ja suurendab kodanike juurdepääsu teenustele. aga kuidas kavatsete teie volinikuna äh, vältida seda, et standardid alanevad äh, näiteks äh, töötajate õiguste osas, äh, tööohutus ja et sotsiaaldialoog nõrgestub. proua Jourova. Refit kõigepealt. minu meelest on tegemist olulise vahendiga, millega me saame vastata küsimusele, et kas seadusandlus, eelnõu või äh, esitatud äh, ettepanekud on üldse vajalikud. tegemist on Junckeri komisjoni ühe lipulaeva algatusega. me kavatseme väga äh, täpselt vaadata üle kõik sammud, mille Euroopa astub seadusandluse suunas ja pidevalt uurida seda, kas see on vajalik ja kasulik. siin ma tahan koostööd teha tihedalt volinik Timmermansiga, kellega me oleme sellest asjast juba rääkinud. kuidas aga tagada see, et töötaja õiguseid ei rikuta ja et äh, töötervishoiu ja ohutusstandarditest peetakse kinni ja et neid ei alandataks? see, ma arvan, on küsimus, millele tuleb läheneda väga-väga ettevaatlikult ja e, selles aitavad meid kindlasti sektoraalsed assotsiatsioonid ja ühendused, kes seiravad väga pingsalt töötajate õiguste kaitset ja nendest kinnipidamist ja ametiühingud samuti mängivad e, olulist rolli. mina olen alati valmis teiste organisatsioonidega äh, Äh, tegema koostööd, mul on üldiselt tavaks ära kuulata kõikide seisukohad ja hoiatused, kes tegelevad minuga samas vallas. nii et koostöö assotsiatsioonide ja ametiühingutega on kindlasti väga oluline. nüüd äh, aga aktsionäride ja töötajate vahelised suhted kindlasti ei tohiks töötajatele laiendatud õiguseid vähendama hakata. järgmisena saab sõna proua Haudala Roheliste fraktsioonist. suur tänu. Euroopa Komisjon tegeleb järjest enam investeerimislepingutega, mida on kavas sõlmida paljude riikidega. ma tahan teada, milline on teie seisukoht vaidluste lahendamise äh, punktide osas, mis nendes lepingutes on sees, milline on nende mõju ja mida te arvate sellest, et minnakse sellega mööda riigi äh, kohtusüsteemidest? komisjoni president äh, Juncker äh, on ka väljendanud teatavat rahulolematust sellega, et erakohtutele jäädakse lootma. Nad ei ole alati õigust õigesti mõistnud. nii et mis te arvate sellest? kas te arvate, et rahvusvahelises, et rahvusvahelises eraõiguses on võimalik nii-öelda europaniseerida meie siseriiklikud kohtud, et ettevõtted saaksid loota pigem neile ja mitte siis eh, sellistele eravahenditele vaidluste lahendamiseks? suur tänu, proua Haudala. Te tegelikult andsite osa vastusest ära oma küsimusega on selge see, mida Jean-Claude Juncker ütles ähm, oma poliitilises avalduses. ta ütles, et tulevikukomisjoni jaoks on väga oluline see, et kõigil on äh, samad võimalused vaidluste lahendamisel äh, riigi, ettevõtete või teiste vahel ilma igasuguste takistusteta. ma ei korda seda, mida teie juba oma küsimuses ütlesid, aga me peame vältima muidugi seda, et meie kohtutest minnakse mööda. nii et kui me räägime arbitraažist, siis see on alternatiivne lahendus konfliktidele aga mitte mingisugusel juhul ei saa arbitraažis näha ainsat võimalust osapooltele kes on äh, siis konflikti osapooled. see on suunistes väga selgelt öeldud. Äh, Brüssel üks äh, seadusandluse kohaselt on mõned või vaidlused ilmselt võimalik lahendada, see on see instrument, mis puudutab vaidluste lahendamist kahe üksikosal, aga seda ei saa kasutada riiki kaasavate vaidluste lahendamiseks. järgmisena saab sõna proua Ferrara EFTD fraktsioonist. aitäh, härra esimees, proua Jourova. Te ütlesite, et teie jaoks on läbipaistvus ja sõltumatus väga olulised ja me saame seda ainult toetada. aga meile tundub, et te äh, olete kaitsnud ka oma partei kolleege ja oma partei esimeest ning äh, te ei ole ka tagasi kohkunud ka ka va valetamise eest te väitsite, et äh, vastav ettevõte müüdi maha, aga tegelikult Euroopa Komisjon kinnitas, et seda tegevust ei, selle ettevõtte tegevust ei likvideeritud, vaid endiselt saab ta Euroopa fondidest vahendeid Te olete juba parlamendi ees äh, äh, valetunnistuse andnud, kuidas, miks me peaksime arvama, et te tulevikus teisiti käitute? Ah, äh, suur tänu selle küsimuse eest. et asjad selgelt välja öelda, härra Andrei Babiš on poliitilise liikumise eesotsas, kus mina olen aseesimees ma kavatsen ka sellelt ametikohalt tagasi astuda. härra Babiš on ettevõtluses suurt edu saavutanud ja tegelikult tema äritegevus pole mind kunagi huvitanud. minu jaoks on ta meie rahandusminister ja meie poliitilise liis-, liikumise eesotsas. nüüd äh, küsimus selle kohta, kas ta oma äri maha müüs või mitte see teema oli päevakajaline siis, kui ta asus äh, finantsministri, vabandust, rahandusministri kohale. tollal ma ütlesin äh, vastuseks äh, sellise vastuse, mis põhines nendel teadmistel, mis mul selleks hetkeks olid. teinekord muidugi on kuulujutte selle kohta, et ma allun härra Babišile. pressis on niimoodi räägitud, et on tekkinud huvide konflikt aga mis puudutab minu sõltumatust, siis äh, ma ütlen selles osas kategooriliselt, et ma olen sõltumatu, ma ei ole mitte kunagi lasknud ennast allutada öö, äh, survele härra Babiši poolt, ta polegi seda mulle kunagi esitanud. ja ma olen väga järjekindel ja järjepidev inimene ja loodetavasti suudan teid veenda selles, et äh, ma olen sõltumatu, erapooletu ja immuunne igasuguse surve vastu ja see jääb nii ka tulevikus. ma ei tea, mida te silmas peate oma väitega, ma olen alati öelnud äh, asju välja sellel alusel, mida ma tean, aga härra Babiši äriline tegevus ei ole mind kunagi huvitanud. järgmisena saab sõna härra Zvjevka Rahvaparteist. aitäh, härra esimees, proua Jourova, veel üks asi. Te rääkisite sellest ka ise. meie teadlikkuse tõstmine Euroopa õiguse suhtes, mida me üles ehitame, õigus on tõhus, kui see avaldab otsest mõju neile, kes seda kasutavad ja kui seda õigesti rakendatakse, meil on erinevaid instrumente, mõned neist on lihtsad, mõned keerukad, nagu näiteks Brüsseli esimene määrus või äh, Äh, näiteks äh, piiriülesed äh, pärimise võimalused. kas te arvate, et peadirektoraat ka peaks ette valmistama juhtnööre eraisikutele ja juristidele, et nad tõesti oskaks korralikult kasutada neid õigusakte et äh, kas oleks oluline, et parlament ja nõukogu selles vallas tegutseks, et see võimaldaks ka väga hästi mõõta meie töö tulemuslikkust? proua volinik, palun. härra Zvjevka. jah seadusandlus kannab vilja ainult siis, kui seda on võimalik rakendada. nii et ähm, kui äh, asi lükkub edasi äh, rakendamine, siis äh, tegelikult võetakse inimestelt võimalused ära ja sellepärast oleme meie huvitatud kiirest rakendamisest. Brüssel üks ja teised instrumendid, mis puudutavad meie kodanike igapäevast elu, ehk siis eraõiguse sätted, see on see valdkond, kus tuleb meetmete rakendamist muidugi eriti tähelepanelikult jälgida. Need äh, sätted puudutavad kõiki, nii et äh, meil peab selle kohta olema piisavalt info, informatsiooni. tsiviilõiguses äh, on inimesed väga huvitatud just nimelt nendest kohtadest, kus tsiviilõigustik ei toimi aga loomulikult see õigustik peab peegeldama inimeste igapäevaelu, vastama nende praktilistele igapäevastele vajadustele. kui me võtame vastu sätteid, mis tegelikkuses üldsegi ei ole rakendatavad, siis üldiselt antakse meile sellest ka kiiresti rahva poolt teada. aga ma olen teiega muidugi nõus, et me peame läbi viima tõhusaid teavituskampaaniaid, peame inimeste teadlikkust tõstma ning peame andma endast kõik äh, selleks, et äh, juristid on ka korralikult välja koolitatud. ja kuivõrd ma olen ise juurat õppinud ja olen aktiivne selles valdkonnas olnud, äh, kavatsen ma sellele eriti tähelepanu pöörata. suur tänu, ütleb härra esimees. annan edasi nüüd selle haamri ja juhtimise siin üle sõber Claude Moraesele, kes on libekomisjoni esimees ja nüüd on siis võimalus teil. suur tänu! austatud volinikukandidaat Jourova, ma tahaksin teid tervitada siin kõikide kodanikuvabaduste õigusasjade ja sisekomisjoni, siseasjade komisjoni liikmete nimel, libekomisjoni nimel. õigusküsimused on libekomisjoni töö igapäevane osa meil on juba toimunud mõned arvamuste vahetused ja te teate, et see on lahutamatu osa meie tööst. õiguskoostöö äh, tsiviil- ja kriminaalasjades, inimõigused ja õigusriigi põhimõtted, aga ka dünaamiliselt arenevad valdkonnad nagu andmekaitse ja privaat, üksikisuguse privaatsuse küsimused on teemad, millega me tegeleme ja arvamuste vahetus, mis nüüd jätkub, äh, ilmselt ka neid teemasid puudutab. Läheme nüüd selle asja juurde siis ja esimesena saab sõna Rahvapartei esindaja härra Aksel Voss. aitäh. kuna te ei saanud enne vastata minu teisele küsimusele, kuna teil ei olnud aega, siis ma kordan seda. kas te tulevikus tegelete Euroopa õiguse ähm, rakendamise kontrollimisega liikmesriikides. mulle tundub, et see on äärmiselt oluline. aga mul on ka teisi küsimusi, näiteks Euroopa Parlament märtsis ähm, hääletas NSA uurimisaruannet, äh, milles kutsuti üles komisjoni otsekohe ähm, tulema välja uue ettepanekuga ja Eh, mis vastaks Euroopa Liidu andmekaitsereeglitele ja pakuks ka vastavat kaitsetaset, et kui teil ei õnnestu Ameerika partneritega ühtseid standardeid kokku leppida, kas te olete piisavalt julge, et lõpetada safe harbor äh, meetod ning samas dokumendis äh, kutsutakse Euroopa Komisjoni üles ka vastav õigusakt välja töötama, kas te kavatsete sellist õigusakti ka reaalselt esitada ning äh, kolmas küsimus, tarbijate käitumist äh, väga suurel määral äh, mõjutavad interneti otsingumootorites esinevad äh, reklaamid ja ettepanekud. kuidas te kavatsete tulevikus konkurentsiküsimusi ja neutraalsust edendada vastavas vallas? suur tänu, härra Foss. kui ma nüüd õigesti aru sain, siis te esitasite mulle kolm küsimust kuidas äh, ma kavatsen äh, seirata Euroopa seadusandluse rakendamist esiteks. jah, loomulikult ma kavatsen seda jälgida, selleks on meil äh, komisjonil kasutada väga kasulikud vahendid, rakendamise faas ei ole läinud meil nii libedalt kui vaja ja see ei leia ka meedias väga palju ka-, kajastamist, sest et ta ei ole väga atraktiivne, aga mis puudutab NSA-d ja Safe Harbor põhimõtet, siis see on üks kõige keerulisemaid asju, millega ma olen oma elus kokku puutunud. andmekaitse ja meie kodanike eraelu on siin kaalul. Need on õigused, mis on sisse kirjutatud aluslepingusse ja seega ei tohi nende osas mitte mingisugusele kompromissile minna. isegi ajal, mil andmed äh, kantakse ka Euroopa mandrilt edasi. ma hindan kõrgelt paljude teie poolt tehtud tööd Safe Harbori osas. ja nüüd, kas äh, Safe Harbor on nii turvaline? paljud teist on üritanud mind veenda selles, et teil on äh, kõhklusi selles osas, mul ka täna on. ja oleks vastutustundetu, kui ma nüüd ütleksin, et et peatame selle kasutamise, tühistame selle meetme, enne kui see on korralikult läbi vaadatud. nii et eh, kui eh, te mulle heakskiidu annate volinikuna, siis eh, ma tahaksin seda arutelu kindlasti jätkata ja viia läbi sügavuti mineva analüüsi selle kohta, et kas see süsteem on ohutu või ei, kas on võimalik mingisugune alternatiiv, mis usaldust suurendaks, aga aeg on läbi. otsingumootorid, suur teema. kui keegi minu käest veel selle kohta midagi küsib, siis ma vastan selle hea meelega. halvad otsused, Google versus Hispaania on mu silmad avanud, aga aega mul ei ole selleks, et seda, sellele küsimusele vastata pole midagi, äh, proua volinikukandidaat, need on tõesti väga keerulised küsimused, ma olen ajaga natukene lahkem. järgmisena äh, esitab sotsiaaldemokraatide nimel küsimuse Claude Moraes ehk mina. vaatame, kas ähm, äh, ma ise saan kõneajaga hakkama, kuivõrd härra Fossi ma siin korrale kutsusin. nüüd Safe Harbor ja äh, äh, koondkokkulepped äh, ma annan teile võimaluse uuesti selle teemaga rääkida. me rääkisime nendest äh, ülestest kokkulepetest ja rääkisime Safe Harborist. nüüd need on aga mitme komisjoni voliniku portfelli vahel ära jaotatud. aga äh, asi on kiireloomuline. kuidas te kavatsete üle saada sellest, et parlamendi muredele ei vasta praegu meile üks volinik enam? ja äh, kuidas te lahendate habeas corpus küsimusele digi-, Euroopa digitaaltegevuskava äh, raames? see on küsimus, mida ma oma jätkuraportis ka küsisin, kuidas te kavatsete aidata komis-, Euroopa Parlamendi presidendil selles osas tööd jätkata, viiskümmend kuus sekundit läks mul oma küsimuste esitamiseks. härra Moraes, andmekaitse ja andmekaitse kõrged standardid, mis Euroopa Liidus äh, on ette kirjutatud, vähemalt selles ettepanekus, mis puudutab andmekaitset, on äh, valdkond, mis on jaotatud erinevate volinike portfellide vahel. ma rääkisin härra Ansipiga volinikukandidaadiga, kes selle teema eest ka vastutab. ja me leppisime kokku, et me läheneme asjale koordineeritult ja äh, üheskoos. kohe pärast seda, kui komisjon ametisse nimetatakse, lahendame me andmekaitse küsimused ja Euroopa kodanike andmete kaitse, juhul kui Atlandi taha meie andmeid edastatakse tegemist on äh, valdkonnaga, mille puhul tuleb hädasti taastada usaldus äh, Euroopa kodanikes. Äh, see, see usaldus on kuidagi ära lõhutud. muidugi on selle taga Snowdeni skandaal ja teised äh, sarnased paljastused, afäärid, signaalid, mis näitavad seda, et äh, USA ametkonnad tahavad neid andmeid äh, kasutada oma julgeolekuteenistuste eesmärgil ja kasutavad neid ennetavaks tegevuseks. ja meil ei ole eh, konkreetseid tõendeid selle kohta, mille jaoks tõendeid kasutatakse tulevikus, sellega me ei saa eh, nõustuda, nii et väga keeruline küsimus aruteludes eh, Ühendriikidega. aga see on midagi, mille puhul ma ei kavatse teha järeleandmisi. suur tänu! järgmisena saab sõna ECR fraktsiooni nimel äh, härra Timothy Kirkhope. Äh, proua volinikukandidaat, Euroopa vahistamismäärus äh, on minu meelest olnud väga oluline instrument piiriülese kuritegevuse ja terrorismi vastases võitluses, aga see ei ole sugugi ideaalne ei vahend, mida kavatsete ette võtta parlamendi seisukohtade osas, et eh, tuleks kasutada proportsionaalsuse põhimõtet, eriti väiksemate kuritegude puhul ja et te peaksite esitama seadusandliku ettepaneku ja nüüd õigusküsimustes. komisjon on varem eraldanud väga palju ressursse suurteks eh, projektideks nagu Euroopa prokuröri ametkond ja Euroopa ühtne müügiõigus kas äh, volinikukandidaat arvab, et meil oleks vaja siin vaadata, meil oleks tagada revisjon äh, siin kõigepealt, äh, mitte pidevalt tekitada selliseid uusi ähm, samme, mis võivad tekitada tek,, tekitada tõrkeid Euroopa õigussüsteemis? suur tänu härra Kirkhope, kui ma teie usalduse ära teenin, siis ma hakkan igapäevaselt selle asjaga tegelema, et kas üht või teist on vaja tõhususkriteerium on prioriteet number üks minu jaoks, mis puudutab äh, Euroopa ühtset müügiõigust ja prokuratuuri, see on äh, põhimõttelise tähtsusega küsimus, nendest me, asjadest me räägime ilmselt äh, ka natukene hiljem. küsimus on aga täiesti õigustik, see ühtne müügiõigus peaks lihtsustama siis kaubategev-, kaubandust ja maksumaksjate raha kasutamist tuleb ka loomulikult kontrollida. aga nüüd see Euroopa vahistamismäärus, teie küsimuse esimene osa. ma arvan, et sellega on asjad läinud väga hästi. see on väga tõhus viis, kuidas kuritegevusega võidelda Euroopas. tänu sellele instrumendile ei ole võimalik Euroopas ennast enam peita. kurjategijad või kahtlusalused põrkuvad tõhusa süsteemi vastu. kui ma ei eksi, siis viiskümmend tuhat teadet kuritegude kohta antakse aastas ja proportsionaalsus ma tean, et esines teatud probleeme Euroopa vahistamismäärusega, et seda kasutati ka väga väikeste kuritegude puhul, kuid ma arvan, et see on juba leidnud lahenduse ühes teises dokumendis, mitte direktiivi tasandil, vaid madalamal tasandil. aga mulle meeldiks, kui me ei muudaks Euroopa vahistamismääruse süsteemi eriti. ma arvan, et äh, me peaksime andma sellele võimaluse areneda ja et süsteem läheks äh, käima, peaksime aega andma. suur tänu, järgmisena saab ALDE fraktsiooni nimel sõna Sofi Intfeld suur tänu, härra esimees, tere tulemast, äh, proua volinikukandidaat, härra Juncker on palunud teil äh, prioriteediks tõsta diskrimineerimise vastane direktiiv, ALDE fraktsioon toetab teid selles igati, aga seksuaalvähemused kannatavad jätkuvalt diskrimineerimise, homofoobia ja vägivalla all üle terve Euroopa Liidu äh, töökohtadel, koolides, avaliku teenuse juurdepääsus ja kohalikul tasandil. Äh, poliitikud peavad vihakõnesid, äh, homode vastaseid kõnesid, äh, samasooliste paaride lapsed on pidevalt tõkete ees liikumisvabaduse rakendamisel. pereõigusseadus on äh, ja jääb äh, liikmesriikide pädevuse, kuid Euroopa Liidul on kohustus vastavalt aluslepingule ja põhiõiguste hartale tagada võrdne kohtlemine kõigile ja tagada inimeste vaba liikumine. me peame panema, tegema lõpu homofoobiale ja diskrimineerimisele ja sellepärast on Euroopa Parlament pluss kümme liikmesriiki korduvalt nõudnud äh, tegevuskava äh, seksuaalvähemuste õiguste jaoks hiljuti Lunacheki raportis. proua Jourova, kas te liitute parlamendi ja liikmesriikidega ja esitate selle tegevuskava, aitäh? suur tänu selle küsimuse eest. Te ütlesite väga palju, mis on ka mulle südamelähedane, ei hakka neid kordama diskrimineerimise vastane direktiiv on jah, meie peamine instrument äh, nendes valdkondades ja see peaks, äh, äh, sellega peaks olema võimalik ületada lõhed, mis praegu veel eksisteerivad. aga vastuseks teile, ega see ei saa olema minu algatus, aga ma suhtun väga mõistvalt sellesse, et seksuaalvähemuste jaoks ja nende kaitseks tuleb tegevuskava välja kujundada. seksuaalvähemustesse kuulub Euroopas kakskümmend viis miljonit inimest, need on inimesed, kellel on õigus õiglaseks kohtlemiseks ja neil on õigus leida kaitset rünnakute, homofoobsete kõnede ja nii eest. tegevuskava, nagu te seda nimetate, peaks olema väga konkreetne ja nagu ma ütlesin, mulle on südamelähedased sellised dokumendid, mis panevad paika konkreetsed eesmärgid, kirjeldavad olukorda, näevad ette konkreetsed sammud ja ütlevad välja ka, et kes on ühe või teise strateegilise osa eest vastutavad. ja nüüd kohustused oleks ka seal selgelt kirjas. on selge, et ähm, me peame liikmesriike mõjutama, on palju liikmesriike, kes on sellest tegevuskavast huvitatud. ja tegelikult on nemad vastutavad selle eest, äh, kuidas me võitleme taoliste rünnakute vastu. ma kavatsen äh, teisi võimalusi kasutada teadlikkuse tõstmiseks, äh, teadlikkuskampaaniad, dokumendid ja nii edasi. ja ka andmeid tuleks paremini ära kasutada, suur tänu. aitäh ja järgmisena kuue fraktsiooni äh, Marie-Christine Vergia. Merci. aitäh, härra esimees. proua Jourova, ma tahaksin küsida teie portfelli sisu kohta ükskõik, kui oluliseks me peame tarbijaid ja nende õigust siis vaadata õigust läbi selle prisma minu meelest ei lähe piisavalt kaugele, isegi ehkki äh, põhiõiguste olukord äh, liikmesriikides on niigi juba väga halb ning kui vaadata, ähm, mida on, eriti kui vaadata näiteks, mida on otsustanud Euroopa Kohus ja Euroopa Inimõiguste Kohus, ma toon ühe näite äh, seksuaalvähemuste väi-, seksuaalvähemustest rääkis proua Int Velt, mina räägiks romadest, meil on olemas teekaart, meil on olemas strateegia, strateegiad on olemas, need on avaldatud, ähm, aga olukord on endiselt väga halb ning esimest korda on komisjon algatanud rikkumismenetluse, see puudutab teie koduriiki, Tšehhi Vabariiki. Teie jaoks on ju tegemist tõelise väljakutsega ning küsimus on, et kuidas te kavatsete selles vallas äh, tegutseda, minnes kaugemale direktiiv, äh, diskrimineerimisvastasest direktiivist, selleks, et saavutada seda, et liikmesriigid lõpuks ometi järgiks äh, põhiõigusi ja eelkõige romade põhiõigusi. milliste konkreetsete ettepanekutega tulete välja? Ano, děkuji. Aitäh. kui ma olen jätnud mulje, et ma keskendun tarbijate õigustele ja majandustele, siis päris nii see ei ole. minu arvates on inimõigused midagi, mis hõlmavad kõike, mida me teeme. niimoodi äh, saame me maailmas asju muuta, see on äh, ju kõigi Euroopa Liidu väärtuste aluseks mis puudutab romasid, siis te tõesti puudutasite väga delikaatset teemat. jah, tõepoolest, Tšehhi Vabariik on saanud komisjonilt kirja, kus äh, äh, meid kutsuti üles olukorda parandama, äh, tegema lõpu sellele olukorrale, kus mustlaste lapsed tihtipeale pannakse erikoolidesse ning nii, nii Äh, võetakse neilt juba nende hariduste alguses ära kõik võimalused. minu jaoks on olukord vastuvõetamatu, minule see ei meeldi, ma arvan, et see probleem tuleb lahendada ja mitte üksnes Tšehhi Vabariigis, vaid ka palju, ka kõigis teistes riikides kus äh, on äh, palju roma lapsi, kes erikoolidesse pannakse Äh, siin on suur väljakutse, Tšehhi Vabariik äh, peab olukorra parandama, aga ma ei ole siin selleks, et kaitsta Tšehhi Vabariigi äh, valitsuse seisukohti. ma tean, milliseid vahendeid on plaanis kasutada ja ma loodan, et selle kahekuuse tähtaja jooksul kuulete te Tšehhi Vabariigist häid uudiseid. millised on need vahendid, mida me saame kasutada? romide kaasamise teema on väga laiaulatuslik ja väga keeruline Euroopa Liidul ja liikmesriikidel peavad olema selged strateegiad. on vaja, et kõik ametiasutused teevad koostööd, alates siis Euroopa tasandist kuni kohaliku tasandini välja mul on selles valdkonnas üsna palju kogemusi, sellepärast et ma olen aastaid töötanud just nimelt kohalikul tasandil. praegu on meil midagi puudus ja see, mis meil puudus on, on vastastikune arusaamine sellest, mida enamus tahab ja mida vähemus tahab, aga see on juba palju pikem arutelu jah, kui on tegemist tõesti olulise küsimusega, annan teile natukene lisaaega. ja nüüd Jean Lambert Roheliste nimel, palun. aitäh, esimees. Äh, aitäh ka volinikukandidaadile äh, selle vastuse eest, äh, mis puudutas seksuaalvähemuste teekaart, tegevuskava. ma tahtsin tõstatada sama küsimuse, mis puudutab horisontaalset diskrimineerimise vastast direktiivi Te ütlesite oma kirjalikes vastustes väga selgelt, et kõik takistused on poliitilist laadi. Eh, võib-olla te räägiksite natuke pikemalt, kuidas te kavatsete neist jagu saada ja võib-olla oleks vaja ka rohkem läbipaistvust selles osas, millistes riikides on probleeme ja, ja eh, võib-olla eh, oleks vaja, et need riigid, kellel ei ole probleeme, teid sellel, selles küsimuses toetaks, samuti kodanikeühiskond ja Euroopa Parlament loomulikult on olemas ka teised volinikud ja mind huvitab, kes teie arvates teid toetaksid, kes aitaksid diskrimineerimise vastase direktiivi läbi suruda, nii et, et me tõesti täidaksime aluslepingu artiklit kaks. aitäh horisontaalne diskrimineerimisvastane direktiiv, nagu te teate, on äh, leidnud vastuseisu mitmetelt liikmesriikidelt. see on äh, direktiiv, mida mina tahaksin edendada, ma tahan, et see lähitulevikus vastu võetakse. aga ma ei hakka praegu mingeid ennustusi tegema, ma olen enda jaoks tähtaja vast-, valmis mõelnud äh, on äh, liikmesriike, kes on seadnud takistusi selle direktiivi teele, neil on selleks ka põhjusi ning äh, äh, seostaksin asja omaenda kogemustega. mina lõpetasin õigusalased õpingud aga ma üldse hakkasin õigusteadust õppima suhteliselt hilja, esialgselt ole, õppisin ma kultuuriantropoloogiat, olen kultuuriantropoloog ning ma tean, et igas äh, ühiskonnas, igas liikmesriigis on oma äh, iseloomutunnused, need tuginevad äh, liikmesriigi traditsioonidele, harjumustele ja ka mõnedele tabudele, mis selles ühiskonnas eksisteerivad. Nendest kõigist on vaja jagu saada ja seda tuleb liikmesriikidega arutada, tuleb välja selgitada, kas sellised takistused on olemas. aitäh Äh, volinikukandidaat, palun pidage kõneajast kinni, ütleb esimees. ja nüüd EFTD fraktsiooni äh, nimel proua Kristina Winberg. Äh, aitäh. artikli kakskümmend üks praegune kohaldamine, aga tegema Euroopa Liidu lepingu puhul on väga problemaatiline. selleks, et lihtsustada perekondade külastamist ähm, mm, on üritatud olukorda parandada, aga meie tänavatel on praegu väga palju äh, mm, väga palju kerjuseid, väga palju kasutatakse dumpingut äh, ning äh, ma arvan, et tuleb tegeleda sellise sotsiaalturismi teemaga. ja vaba liikumise küsimus äh, on samuti teie portfellis. kas te kavatsete artikli kakskümmend üks absurdsete tagajärgedega tegeleda? k tomu bych chtěla říct, kõigepealt tahaksin ma öelda, et inimeste vaba liikumine on äh, väga oluline selleks, et Euroopa Liit saaks üleüldse toimida. mina olen analüüsinud olukorda erinevatest liikmesriikidest, kui äh, tutvusin vaba liikumise põhimõttega ning sain teada, et liikmesriikidel on äh, oma väga head vahendid äh, selles vallas esinevate kuritarvitustega toimetulemiseks. Nende käsutuses on kaks vahendit, äh, mille abil on võimalik hinnata, kas riiki tulijate käitumine on vastuolus avaliku korra põhimõtetega siis äh, veel küsimus, äh, kas need äh, inimesed kuritarvitavad riigi poolt antavat abi. liikmesriikidel on olemas oma vahendid, mida nad saavad kasutada tulemaks toime olukordadega, kus ilmselgelt kasu, kuritarvitatakse vaba liikumise ja sotsiaaltoetuse süsteemi. ma arvan, et olukord nõuab jälgimist minu äh, info kohaselt äh, hindab komisjon äh, vaba liikumise kuritarvitamise juhtumeid erinevates liikmesriikides ning komisjonil on plaan esitada ettepanek selle probleemi lahendamiseks ilma, et rikutakse inimeste vaba liikumise õigust. juhul, kui olukord muutub vastuvõetamatuks ning on vaja õigusloomealast sekkumist, jah, see võib juhtuda, kuigi tuginedes sellele infole, mis mul on, on praegused õigusaktid täiesti piisavad, et kuritarvitamisi ära hoida. ja nüüd äh, fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel proua Vicky Meer. lepingus mängib mängivad vabadus ja võrdsus väga suurt äh, rolli. kas äh, äh, islam aga ei tunne naiste ja meeste vahelist võrdõiguslikkust ning kuna tuleb järjest rohkem pagulasi islamiriikides, siis see ohustab naiste ja meeste vahelist võrdõiguslikkust meie ühiskondades. milline on teie arvamus? Jsem naprosto přesvědčena, že mina olen veendunud, et inimesed, kes tulevad Euroopa Liitu, omavad samasugust kohustust seadusi ja määrusi austada eh, nagu kõigil teistelgi kodanikel. niisiis, kui me oleme tunnistajaks juhtumitele, kus neid põhimõtteid rikutakse, eh, siis meil on vahendid, kuidas selliseid probleeme lahendada mina ei ole õige inimene hindamaks islamit ning äh, teisi uske, aga kui me kõneleme Euroopa Liidust, kui me kõneleme siis äh, selle usutunnistusega inimestest, siis nad peavad kinni pidama samadest reeglitest nagu kõik ülejäänud Euroopa Liidu kodanikud ma arvan, et äh, naiste õigused on eraldi arutelu vääriv teema. Äh, ma ei taha öelda, et ainult islami taustaga riikidest tulevad inimesed rikuvad naiste õigusi. minu arvates on probleem palju laiem. härra Tovski lugupeetud volinik, mul on teile kaks küsimust. kõigepealt kuidas te kavatsete ümber hinnata Euroopa prokuröri ametikoha viimist Eurojusti struktuuridesse, sellega ei kaasneks mitte mingisuguseid kulusid, aga Eurojusti poolt menetlevate juhtumite arv pidevalt kasvab ning eh, ning eh, seega äh, Äh, selle ühenduse tulemusena nende asjade äh, hulk veelgi kasvaks ning teine küsimus. Äh, meie küsisime härra Avramopuluselt piiriüleste võitlejate kohta. tahaksin esitada teile sama küsimuse, aga õiguslikust vaatenurgast. on üsna tõenäoline, et Euroopa Liidu kodanikud võitlevad kolmandates riikides konfliktipiirkondades ja varem või hiljem tulevad Euroopa Liitu tagasi kas teie arvates tuleks need inimesed kohtu ette tuua? kas nende üle tuleks kohut mõista, kas teil on vahe, plaanis välja töötada ühised suunised, kuidas Euroopa Liidu kohtud peaksid sellistesse inimestesse suhtuma? aitäh, härra Štehovski. kõigepealt prokurör ja Eurojust ma arvan, et äh, siis Eurojust äh, peaks äh, tagama siis abi uurimistegevuse puhul, aga kogu sellel ettevõtmisel mingit mõju eelarvele ei ole. ma arvan, et te pidasite silmas eelkõige Olafit, pettusevastase võitluse ametit. Olav peaks nendega tegema väga tihedat äh, koostööd, sellepärast et prokurör peab äh, võitlema äh, kuritegudega, mis on suunatud Euroopa Liidu finantshuvide vastu ja see, selline võitlus on ka Olafi pädevuses, eriti kui asi puudutab tõukefonde. niisiis Eurojusti puhul on tõesti võimalik, et selle kõigega mingeid kulusid ei kaasne, ma tegelen selle probleemiga põhjalikumalt ja äh, kui me edasi liigume ja me loodame, et me seda, ma loodan, et me seda teeme, sest me peame, siis äh, paneme paika äh, prokuröri äh, amet, ametkonna funktsioneerimisstruktuuri ja siis peame selgelt välja tooma ka sellega kaasnevad kulud. ning me peame küsima, kuidas äh, Äh, need äh, kulud äh, on tasakaalus siis selle sammu võrreldavate, tulenevate hüvedega ja tahan teha koostööd teistega. mis puudutab nüüd piiriüleseid võitlejaid, siis ma tahaksin öelda, et olen veendunud, et liikmesriikide karistusseadustikud näevad ette karistusi ka sellisteks juhtudeks, et mis saab siis, kui inimesed osalevad terroritegudes välismaal ja siis tulevad oma koduriiki tagasi siis äh, näed, tuleb kindlasti võtta kohtulikule vastutusele ma arvan, et see on asi, millega peavad tegelema liikmesriigid, aga loomulikult arutan seda oma kolleegidega, kes samuti äh, sellise valdkonna eest vastutavad. jah, äh, palun tehke lühemalt äh, volinikukandidaat, sest muidu viimastele komisjonidele jääb väga vähe aega. ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel Soraya Post, palun. Äh, aitäh, proua Jourova. Äh, täna on Euroopa Liit äh, romide puhul keskendunud nende sotsiaalsele integratsioonile. me näeme nüüd, kuidas paremäärmuslikud erakonnad kasutavad mustlaste vastast võitlust väga laiaulatuslikult Eh, me peame aga arvestama ka Euroopa Nõukogu soovitustega, eh, ka nõukogu oma soovitustes eh, romide kaasamis, integreerimisest räägib seal, kas te olete valmis sellise nähtuse vastu võitlema, mustlaste vastase liikumise vastu võitlema, kas te olete valmis koordineerima Euroopa Liidus tehtavat koostööd romide õiguste alal ja äh, pöörates erilist tähelepanu soolisele dimensioonile ja mitmekordsele diskrimineerimisele, aitäh! aitäh selle küsimuse eest äh, see küsimus äh, on seotud jah, romide teemaga, mida me ei ole täna veel põhjalikult arutanud romide kaasamine Euroopa ühiskonda eh, omab eh, ka laiaulatuslikku majanduslikku mõju, sellepärast et nad tuleb samuti kaasata ju tööturule. aga selleks, et vastata lühidalt, ütleksin, et tegemist on väga keerulise teemaga eh, sellel nähtusel on erinevates liikmesriikides erinevad avaldumisvormid ning seetõttu ei ole meil võimalik välja töötada ühte lahendust kõigiks võimalikeks olukordadeks. on hea, et meil on olemas Euroopa strateegia ja et me palume liikmesriikidel esitada oma riiklikud tegevuskavad, mis äh, arvestavad nende konkreetsete probleemidega. samuti määratleme me ära, millised äh, sidusrühmad peaksid olema selle strateegia ellurakendamisse kaasatud. on väga oluline, et me keskenduksime neljale valdkonnale, haridus, ma ei hakka kordama seda erikoolide teemat, siis eluase, sotsiaalkorterid, tervishoid ja tööturg Need neli valdkonda on need valdkonda, kus me peame oma jõupingutused ühendama ning ma ei viita üksnes suhetele Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel, vaid ma viitan ka olukorrale liikmesriigi siseselt, olukorrale keskvalitsuse ja äh, muude struktuuride kohalike omavalitsuste vahel nii, äh, Timothy Kirkhope järgmisena. Äh, Teie vastus minu küsimusele Euroopa vahistamismääruse kohta valmistas mulle pehtumust, parlamendiliikmed selgelt soovivad reformi, aga nüüd äh, juristina küsiksin, kuidas te Äh, leiate, et tuleks aust-, äh, mida te suhtute äh, kohustusse austada teiste riikide õigussüsteeme, mitte ainult nendes riikides, kus on tsiviilõigussüsteem ja kus on üldise õiguse süsteem, vaid ka nende riikide puhul, kus need süsteemid on omavahel tegelenud ja kas oleks võimalik lahendada diskrimineerimist Euroopa tasandil ilma horisontaalsete õigusaktidega. põhiõigused puudutavad kõiki kodanikke ja miks te, miks puuetega inimeste diskrimineerimine on põhiõiguste vallast välja võetud ja pandud tööhõive ja sotsiaalasjade voliniku pädevusse, see ei ole ju õige lähenemine kui ma teie küsimustest õigesti aru sain, eh, siis eh, pean kõigepealt ütlema, mida arvan õigustraditsioonidest erinevatest liikmesriikidest, loomulikult eh, Mandri-Euroopas kehtivad õigussüsteemid ja üldine õigus on kaks erinevat õigussüsteemi ja mõlemast tuleb äh, Äh, mõlemat tuleb austada, ma ei ole kindel, kas ma sain küsimusest õigesti aru, aga mis puudutab äh, puuetega inimeste diskrimineerimist, siis minu arvates horisontaalses diskrimineerimisvastases direktiivis me äh, käsitleme ka puuetega inimesi ning äh, see hõlmab just olukorda, kui need inimesed ei ole tööturul, kui neil puudub juurepääs teenustele kui neil puudub juurdepääs nendele, nendele asjadele, mis on hõlpsasti kättesaadavad äh, ilma puudeta inimestele. ma arvan, et me ei ole puuetega inimesi ära unustanud ja mis puudutab diskrimineerimise vastast võitlust, siis teil on tõesti õigus. mina leian, et alati tuleb kaaluda kas on vaja karme seadusi? ma arvan, et äh, mõned õigusloomealased katsed on isegi naiivsed, sellepärast et äh, need üritavad tungida, murda traditsioone ilma mingit tegelikku mõju omavata. diskrimineerimise vallas on meil veel vaja väga palju ära teha, sellepärast et katsed äh, Äh, seda valdkonda reguleerida, on üks asi, me võtame vastu direktiive ja määrusi, äh, tahame neid ellu rakendada, lähtudes fundamentaalsetest inimõiguste põhimõtetest, aga äh, inimeste teadlikkuse tõstmine ning koostöö vabaühendustega on hoopis teine asi ning vabaühendused mängivad selles valdkonnas väga olulist rolli. Paul Tšaki nüüd Rahvapartei nimel. lugupeetud proua Jourova. Te ütlesite, et diskrimineerimisel ei tohi Euroopa Liidus olla kohta. mina äh, tahaksin esitada mõned küsimused, mis puudutavad vähemusi Euroopa Liidus. Nad moodustavad äh, umbes kümme protsenti Euroopa Liidu elanikest mida te kavatsete teha, et diskrimineerimise vastased seadused arvestavad ka nende vähemustega, et nad on äh, korralikult kaitstud ning äh, teiseks, äh, milliseid meetmeid te näete ette tagamaks, et nendele inimestele on tagatud võrdsed õigused ja võrdse, võrdne kohtlemine äh, nagu ka äh, riigi põhieelanikele ning äh, ähm, Äh, mida kavatsete teha nende liikmesriikide suhtes, kes ei austa rahvusvähemuste õigusi ja neid diskrimineerivad, aitäh! aitäh! Äh, mul äh, oli sellel teemal väga huvitav arutelu Äh, Viini inimõiguste agentuuri direktoriga. tegemist on siis agentuuriga, äh, mis leiab, et tegemist on probleemiga, mille Euroopa peab lahendama. Te küsisite minult, mida ma teen. kõigepealt ma kavatsen vaadata statistikat, olemasolevaid andmeid ja uurimisi, mis meil sellel teemal on. Äh, nendes uuringutes kirjeldatakse, kuidas vähemusti erinevates liikmesriikides koheldakse, ma arvan, et äh, lähenemisviisid vähemustel on erinevad. antud hetkel mul täpset infot ei ole, aga vähemused, äh, rahvusvähemused on äh, kaetud kõigi Euroopa Liidu õiguse sätetega Äh, kõiki kodanikke tuleb kaitsta igasuguse diskrimineerimise eest äh, ja ma arvan, et äh, see kaitse, mis neile on tagatud, on sama kui mis tahes teistele ohustatud elanikkonnarühmadele. mis puudutab nüüd jõustamist, siis Euroopa Komisjonil on vahendid, mille abil liikmesriike siis sundida mm, neid õiguslikke sätteid järgima nii et, et meil on olemas kõik vajalikud meetmed, täpselt nagu ka teiste juhtumite puhul, aga antud hetkel ma ei suuda konkreetselt öelda, kuidas täpselt neid äh, vähemuste õigusi liikmesriikides rikutakse ja sotsiaaldemokraatide nimel äh, saab nüüd sõna selle komisjoni endine esimees härra Lopez Aguiar. aitäh, ma istun siin, volinikukandidaat Äh, veel kord tere tulemast Euroopa Parlamenti, tere tulemast sellele kuulamisele ja küsimuste vooru, kus küsimusi esitavad libekomisjoni liikmed äh, ma kuulsin, et kui teid äh, volinikukandidaadiks seati, huvitas teist kõigepealt siseturg. aga tahaksin teile öelda, et õigus ja soolise võrdõiguslike küsimustega tegelemine ei ole sugugi tähtsusetu portfell Äh, see on äh, üks äh, väga oluline osa Euroopa Liidu poliitikast ja minu küsimus puudutab õigusalast koostööd ning Euroopa prokuröri ametit, sest tegemist on ju nii-öelda kriminaalõiguse alguse, algmetega Euroopa Parlament on siin tihedalt äh, seotud äh, liikmesriikide parlamentidega, võtab esmakordselt vastu seadusi kriminaalõiguse vallas ja hoolitseb selle eest, et meil oleks Euroopa prokurör. niisiis, äh, kõigepealt, mida te sellest määrusest arvate ja milline on teie arvamus nõukogu vastuseisust Euroopa prokuröri ametikoha loomisele ja teiseks, kuidas te tagate edusammud Äh, mis on seotud menetlusõiguste paketiga, äh, süüaluste ja kahtlusaluste õigustega, kuidas te hoolitsete selle eest, et need ametkonnad, mis on seotud Euro, Eurojust, Europol, Euroopa prokurör ja Olav, tõesti tegutsevad ühiselt, teevad koostööd äh, kooskõlas Euroopa põhiõiguste hartaga, aitäh! aitäh! see küsimus äh, hõlmas kolme väga ulatuslikku teemat ja ajapiirist, äh, ajapiiri arvestades pean tegema lühidalt. Äh, aluslepingute artikkel kaheksakümmend kuus näeb ette Euroopa prokuröri ametikoha loomise selleks, et kaitsta Euroopa maksumaksjate huve ja võidelda korruptsiooni ning pettusega. niisiis, arvestades Äh, seda väga äh, väga selget alust, mis sellele ametikohale aluslepingutes on pandud, siis äh, ma loodan, et kui me selle teemaga liikmesriikide ette läheme, nad mõistavad, mis on selle institutsiooni eesmärk. väga oluline on paika panna ka suhted siis prokuröri ja liikmesriikide õigussüsteemide vahel Äh, selleks äh, on meil vaja pikaajalisi arutelusid, aga need arutelud on tehnilised äh, selles osas, kuidas ülesanded jagatakse, kuidas toimub kommunikatsioon, milliseid seadusi kohaldatakse. kahjuks ka ei ole mul võimalik pikemalt selles rääkida ja nüüd ma ei suudagi teisele küsimusele vastata, sest ma ei suuda enam omaenda käekirja lugeda, aga mis puudutab Olafit ja kriminaalõigust, siis äh, kõik see, mida me prokuratuuri osas ette võtame, nõuab äh, väga head koostööd äh, prokuröri Olavi, Eurojusti ja Europoli vahel ning ma arvan, et see uus määruse eelnõu äh, Eurojusti jaoks näeb sellise koostööga ette ning kutsub kõiki neid institutsioone üles tegema koostööd. teine küsimus, ma olen selle küll <laughs> maha siia kirja pannud, aga ma ei suuda välja lugeda, mis see teine küsimus oli Procedural rights. What's the point? Procedural rights. A, ah, ano, protsessní práva. aa ah, eh, ah, jaa, menetluslikud õigused. Eh, ma olen eh, nõus ettepanekutega sellisel kujul, nagu nad praegu on, nii selles osas, mis puudutab süütuse presumptsiooni, õigusabi kui laste õigusi, nii et, et mul ei ole selle vastu mitte midagi, minu arvates on see hea viis edasi liikuda aitäh, et te vastasite nendele küsimustele lühidalt. Äh, tahaksin teid tänada kõigi libekomisjoni liikmete äh, nimel, see mõttevahetus oli tõesti väga hea ja nüüd äh, annan juhatamise üle Viki Foolile, kes juhatab siseturukomisjoni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 Thank you, madam, madam Euro. aitäh, äh, proua Jourova. nüüd on siis daamid äh, selle kuulamise juhtimise üle võtnud ning äh, läheme siseturu ja tarbijate küsimuste juurde As you know, the IMCO is nagu te teate, on äh, siseturukomisjon komisjon, mis vastutab siseturu toimimise eest äh, ja samuti on meie ülesanne teha kindlaks, äh, mis, mis on need asjad, mis takistavad siseturu väljakujundamist ja ka digitaalse siseturu väljakujundamist. ja mis puudutab teie rolli, siis meie ülesanne on ka kaitsta tarbijate majandushuve, neid huve edendada ja loomulikult hoolitseme ka siseturureeglite jõustamise ja tarbija õiguste eest. meie äh, komisjon tahaks teada, kuidas te lähenete nendele konkreetsetele valdkondadele ja kuidas te kavatsete toime tulla siis äh, väljakutsetega nendes valdkondades. meie äh, komisjoni huvitavad just nimelt konkreetsed sammud. me teame, et on äh, läbi viidud äh, mitmeid olulisi muutusi, mis on, mis valmistavad muret nendele inimestele, kellel on selles vallas kogemusi. ning esimese küsimuse esitab proua Metsola Rahvapartei ridadest, palun. jah, aitäh. Äh, ma olen nõus härra Köökhoopiga, kes ütles, et on tõesti kahju, et te ei vastuta puuetega inimeste eest, aga äh, mina keskenduksin oma küsimuses veebilehtedele. Äh, te kindlasti nõustute, et äh, neid tuleb kasutada niimoodi, et välistada kuritarvitamised ja kodanikud peaksid olema poliitika kujundamise keskmes kui teid voliniku kohale kinnitatakse, kas te siis kinnitatakse, et sellised vahendid luuakse, millised on need konkreetsed sammud, mida te astute äh, olukorra äh, lihtsustamiseks, kas te arvate, et oleks vaja mingit sertifitseerimissüsteemi, äh, mis aitaks tarbijal ära tunda, kellised, kes on ausad tegijad ja kes mitte ja mis puudutab online vaidluste lahendamist, kas te võite eh, kinnitada, et selleks on eh, piisavalt vahendeid, et need tõlkevahendid toimivad nii, nagu nad peaksid, aitäh aitäh! ma arvan, et internet laiemas mõttes on väga hea vahend, aga samas on see vahend, mis ta võib kasutada inimeste eksitamiseks, sellega võidakse eksitada mõningaid kaitsetumaid ühiskonnagruppe. Neid inimesi võivad petta valelikud kauplejad, neile võidakse anda eksitavat informatsiooni nad võib-olla arvavad, et miski on tasuta ja siis äh, korraga leiavad, et nii see ei ole. Äh, nad on sunnitud asju ikka ja jälle ostma. Äh, see näiteks võib puudutada lapsi. lapsi tuleb kaitsta selliste lõksude eest ja sama kehtib ka vanemaealiste inimeste kohta, kes tihtipeale ei suuda esitatavat infot korralikult hinnata me peame hoolitsema selle eest, et internet ei esitaks eksitavat infot, aga samas see info, mis seal avaldatakse, peab olema selge ja äh, selgelt mõistetav. selleks otstarbeks on meil olemas liikmesriikides äh, ametiasutused, kes vastutavad siis interneti järelevalve eest, nemad peavad hoolitsema selle eest, et Äh, või kontrollima seda, kas mõni ettevõte sellist äh, ebaausat äh, tegevust endale lubab ning kuidas tagada, et neid võimalusi kuritarvitada, ma ei saa teile anda konkreetset vastust, sest ma pole seda probleemi uurinud. mis puudutab nüüd aga tõlget ja selleks eraldatud raha, siis see on väga oluline. me peame Äh, seda kindlasti arutama ka siis, kui arutame online vaidluste lahendamise süsteemi. Äh, meil on varem olnud äh, neid probleeme tõlkega e-õiguse kohta kehtib sama. meil peavad olema rahalised vahendid, et inimesed siiski saaksid tõlke oma emakeelde, nagu te teate Eh, see küsimus eh, kuulub eh, minu valdkonda, aga paraku olen ma praegu ammendanud vastamiseks ette nähtud aja. proua Kepart. aitäh, proua esimees, lugupeetud volinikukandidaat. tarbijakaitse on oluline teema, mis on teie portfellis, sellel on ka väga suur horisontaalne komponent ning palju, see ulatub ka paljudesse teistesse valdkondadesse. kuidas te tahate seda horisontaalset lähenemist äh, siduda teiste vald-, Euroopa Komisjoni tegevusvaldkondadega ning äh, ma olen teie kohta kuulnud ka mõningaid vastuolulisi asju, mis puudutavad seda, kuidas te tahate tarbijakaitse teemasid käsitleda. ühelt poolt äh, kiitsite te ühist äh, müügiõigust, mis ei ole ju ühine õigus, vaid tegemist on tegelikult Euroopa Liidu õiguse killustamisega, teisalt aga ütlesite te, et tegelikult ühine õigus oleks õige lahendus Euroopas, nii et millises suunas te soovite tulevases õiguloomes, õigusloomes tarbijakaitse küsimustes äh, liikuda? poliitika ohrani spotšebi. Äh, suur tänu. tarbijakaitse ei ole ainus horisontaalne teema minu portfellis, aga räägiksin siiski äh, peaasjalikult tarbijakaitsest siis nüüd. ma tahaksin eemaldada mõned äh, seisukohad või mured selles osas, et äh, minu portfellis kuidagi see teema läheb kaduma, ma tahan olla tarbijate eeskõnelejaks, me oleme ju kõik tarbijad siin saalis ja tarbijatel on tohutu jõud kui äh, minule edastatud statistilised andmed õigust räägivad, äh, siis äh, annavad tarbijad viiskümmend kuus protsenti Euroopa SKP-st ja tarbijate usalduse tõstmine on ülioluline. tarbijad peavad olema majanduse ja töökohtade loomise taga peamine jõud, neil on tohutu hääl, tohutu jõud ja see teema on muidugi horisontaalne tähendab see seda, et äh, volinike kolleegiumis äh, kavatsen ma keskenduda finantsteenuste valdkonnale, energiaküsimustele ja ka teistele valdkondadele, kus äh, tarbijad on esindatud või peaksid olema esindatud ja kus nende hääl peaks kõlama. on palju võimalusi, kuidas tarbijate olukorda parandada mis nüüd puudutab äh, konflikti ühtse Euroopa müügiõiguse ja tarbijakaitse vahel, see on väljamõeldud konflikt. me võime loota, et äh, Euroopa ühtse müügiõiguse kasuks langetab äh, kaupleja esmalt valiku jah, me ei või, me ei pea, ei saa eeldada, et nad kasutavad seda lihtsalt sellepärast, et see on tarbijale kasulik, aga ma arvan, et äh, sellest saab siiski äh, tarbija huvisid teeniv instrument. juba sellepärast, et see vähendab kulusid, nii et ma olen optimistlik. härra Tuuda ECR fraktsioonist. miała pani proua volinikukandidaat, te ütlesite, et üks teie prioriteetidest äh, saab olema läbirääkimised äh, teksti osas, mis puudutavad, mis puudutab andmekaitset, ma tahaks teada, et äh, mida te kavatsete teha selleks, et need uued meetmed ka rakendamist leiaks äh, ja et nende üle te teostataks kontrolli, mida te kavatsete teha, et tarbijate õigust, kes internetis oste soovid, sooritavad, et neid, nende õigusi rikutaks, näiteks kui registreeritakse IP aadress, siis võib see samuti ohustada mm, tehinguid internetis ning kuidas te kavatsete tagada no, tasakaalustatud lähenemist mm, ühest küljest äh, andmetele ligipääsule olulistes valdkondades, nagu näiteks tervishoius, aga teisalt äh, isikuandmete kaitse tagamist. ja veel üks küsimus, tegemist on nüüd kodanikualgatusega, see on väga oluline instrument ja see väljendab, äh, et demokraatia Euroopas toimib. nüüd proua Ford katkestab. Which take first? Nice härra Duda, äh, Euroopa Komisjon on mõned äh, kodanikualgatused tagasi lükanud, kuidas see võimalik on? ma alustan kodanikualgatusest. see on äh, Euroopa Liidu üks suurtest saavutustest kodanikud võivad nüüd esitada ettepanekuid ja teha omapoolseid algatusi, see on otsedemokraatia selge väljendus ja loomulikult ma toetan seda. ja toetan seda, et seda kasutatakse. kuidas kaitsta tarbijaid andmekaitsega? andmekaitsereform sellel on üks oluline eesmärk, nimelt äh, tuleb äh, suurendada usaldust inimeste seas. selleks, et inimesed äh, usaldaksid ka Internetti ja et nad ei põrkuks tagasi seal oste sooritamist ja et nad ei peaks kartma, et ähm, julgeolekukaalutlustel või kommertskaalutlustel nende isikuandmeid ei hakataks kuritarvitatama. see on äh, ilmselgeks eeltingimuseks, kui me soovime äh, e-kaubandust äh, suurendada. see on üks oluline eeltingimus digitaalse turu äh, laiendamiseks ja see on ühe, üheks uue komisjoni peamiseks eesmärgiks, nii et tarbijakaitse digitaalsel turul on üks horisontaalsetest äh, teemadest, millega hakkab tegelema härra Oettinger ja siis härra Ansip, äh, aga see puudutab ka teiste voliniku, volinike portfelli, aga mina muidugi toetan andmekaitset härra proua Tšarantsova, palun järgmisena liberaalidest. suur tänu, proua esimees, proua Jourova, Euroopa Komisjon äh, käivitas sellel aastal äh, suure kampaania teadlikkuse tõstmiseks äh, tarbijaõiguste osas. selle kampaania aluseks on uuring, mille kohaselt tarbijad täna ei tunne oma õiguseid eriti kui jutuks on internetis äh, kauplemine. selle valdkonna eest äh, vastutav äh, volinik, volinikuna, mida te kavatsete tarbijate õiguste tarbijate enda õigustest teavitamise osas rohkem ära teha ja kuidas panna VKE-sid mõistma nende kohustusi. ehk teisisõnu, kuidas leida tasakaal tarbijate ja ettevõtjate vahel teisalt? suur tänu. ma arvan, et äh, meie ülesandeks on äh, esitada äh, pakett, mis on, mis kondab endas seadusandlikke ja mitteseadusandlikke meetmeid, sellest me saame rääkida edaspidi näiteks meil on tarbijate õiguste direktiiv, meil on e-kaubanduse direktiiv ja on võimalusi, kuidas võidelda ebaseadusliku tegevuse vastu. kuid oluline on ka täiendada äh, meie seadusandlikku äh, pak-, meie seadusandlust teavituskampaaniatega, millega jõutaks kodanikeni. sellised kampaaniad peavad äh, selgitama kodanikele, millised nende õigused on meie komisjonina peame tegema koostööd äh, liikmesriikides oma ametitega ning tarbijakaitseametitega samuti siseriiklikul tasandil. me peame käivitama tõhusa ja kõrgekvaliteetse kampaania. ma tahaksin omalt poolt öelda veel nii palju, et tarbijakaitse valdkond on osa minu tulevasest portfellist ja selleks on ette nähtud ka mõned rahalised vahendid kui ma ei eksi, siis sada kolmkümmend miljardit eurot järgnevateks aastateks äh, ja seda raha tuleks kasutada te teadlikkuse tõstmise kampaaniate elluviimiseks. selleks, et info jõuaks äh, tarbijateni ühtselt ja kompaktselt. see info peaks olema suunatud konkreetsetele sektoritele, tulu, turul telekommunikatsioonisektor, energeetikaturg ja nii edasi. ma arvan, et see tegevus on väga kasulik ja, ja kõik, kõigile saab selgeks, mida Euroopa nende jaoks teeb. suur tänu, härra De Jong, kuue fraktsioonist, palun. aitäh, proua Jourova tahaksin tulla tagasi proua Gebhardi küsimuse juurde, sellepärast et teie vastus oli segane. Te ühelt poolt kaitsete tarbijaid, aga teisalt ütlete oma vastustes IMCO komisjonile, et te soovite, et tarbijatele ja ettevõtetele kehtiks samad reeglid. kui mina olen tarbija, siis ma tahan et mulle kehtiks andmekaitsereeglid, ma tean, milline on õigusloome olukord äh, igapäevaelus. ma tean, et mõningad riigid on äh, Euroopas äh, reguleeritud samamoodi, me oleme tarbijaõiguses ähm, selle saavutanud, aga mis puudutab müügiõigust, siis ettevõte saab otsustada, kas ta kasutab siseriiklikku õigust või Euroopa õigust, nii et tarbijana võin ma äh, valida kolme süsteemi vahel. kas te olete siis äh, tarbijate poolt äh, või ettevõtete poolt? Te ei saa ju niimoodi äh, hakkama siin, et te vastate küsimustele küsimustega või vastate kõigile asjadele samamoodi. suur tänu. mul on kahju, et äh, minu vastus äh, tekitas teis segadust. kordan, ma kavatsen kaitsta tarbijate huve, üritan äh, tagada selle, et nende õigused kui lepingulistes suhetes üldiselt nõrgemale osapoolele oleksid tagatud nüüd konflikt äh, tarbijaõiguste ja Euroopa ühtse müügiõiguse vahel. me oleme öelnud, et praktikas on see režiim alternatiiviks siseriiklikule seadusandlusele ja seda kasutavad äh, need ettevõtted, kes mõistavad, äh, kui kasulik see on. Need, kes tegutsevad piiriülesel tasandil neil on sellest äh, kasu, kasutades äh, seda süsteemi. ma tahaksin korrata. me ei tohiks unustada, et äh, seadusandlus peab ju kasu tooma ka tarbijatele ja ma kordan, et ma arvan, et on täiesti võimalik kujundada selline režiim välja, millest on kasu mõlemale poolele sest isegi ettevõtted peaksid mõistma, et rahulolev kodanik on kodanik, eh, kes naaseb tarbijana ja, ja jätkab nende teenuste kasutamist, nii et ma ei näe, et siin oleks konflikt, eh, nii nagu, nagu teie justkui väidate, et on. roheliste nimel eh, härra Albrecht, palun um.... aitäh, lugupeetud proua Jourova, ma tänan teid äh, teie siniste vastuste eest, eriti mis puudutavad andmekaitset. minu jaoks oleks oluline, et see eesmärk, mille te olete püstitanud oma kirjalikes vastustes, et võetakse vastu järgneva kuue kuu jooksul andmekaitsepakett, et see oleks tegelikult ka realistlik, sest probleemiks on see, et kui me praegu ei hakka läbirääkimisi pidama nõukoguga, siis äh, sellest kuuest kuust kindlasti ei piisa, sellepärast et äh, ministrite seisukohad ja Euroopa Parlamendi seisukohad on üksteisest väga kaugel, meil on vaja läbirääkimisi pidada ning ma arvan, et poole aasta jooksul ei ole võimalik lõpetada triloogi läbirääkimisi nii ulatusliku reformi osas. mida te kavatsete teha selleks, et nõukogu hiljemalt eh, selle aasta lõpuks oma positsiooni paika paneks ja kuidas te ta kavatsete takistada seda, et nõukogu positsioon ei oleks äh, sel-, Euroopa Parlamendi märtsis äh, suure häälteenamusega vastu võetud seisukohast liiga kaugel? Děkuji, já bych... Pro Jaro. suur tänu, ma tahaksin kõigepealt tunnustust avaldada sellele, mida Euroopa Parlament selles valdkonnas on ära teinud ja teie isiklikult, härra Albrecht tänu teie tööle on teatud edasiminek äh, tuntav. jah, äh, tähtaeg äh, varsti kukub ja me ei tohiks seda hakata sugugi edasi lükkama. me peaksime siiski üritama sellest kinni pidada, vaatamata läbirääkimiste keerukusele. ma tean, et probleeme on palju, kus liikmesriikidel on palju kõhklusi selles osas, et kas andmekaitsesüsteemid äh, ka tegelikult toimivad äh, ja et kas teisalt äh, see mm, mitte andmete administraatoritele liiga suurt tööd ei tekita, palju tööd ei tekitaks. Te olete teinud ka ettepanekuid andmete mahtude kohta, mis sinna süsteemi tuleks kanda. nii et osalt ähm, ühelt poolt me siis üritame koormat vähendada ja teisalt äh, paneme peale aruandluskohustuse. nüüd äh, tuleb väga ettevaatlikult läheneda sellele, vaadata, mis on ettevõtetes üldse võimalik, paindlikkus, paindlikkus selle suhtes, kuidas käideldakse neid andmeid äh, avalikes asutustes. me peame avaliku, avalike asutuste poolt vaadatud nõuded ka üle vaatama. kuid siin on ka põhimõttelisemaid küsimusi, mis on selle teemaga seotud. me peame mõistma seda, et meie lõppeesmärk tuleb saavutada. lõppeesmärk on see, et meil oleks tõhus andmekaitsesüsteem, me ei saa äh, üheksakümne üheksanda aasta direktiivi siin enam, vabandust, üheksakümne viienda aasta direktiivi enam rakendada, see on ju aegunud. suur tänu, Diane James, palun, EFTD fraktsioonist järgmisena. volinikukandidaat, ma ei, Ühendkuningriigis öö, oldi seisukohal, et Lord Hill, kes on äh, meie Ühendkuningriigi volinikukandidaat, hakkab tegelema pankurite boonuste küsimusega, nüüd on see aga teie portfellis, nagu ma kuulen. ja sii-, seega kolm küsimust. kõigepealt, kas te tunnistate seda, et boonuste süsteemi sekkumine väga konkurentsivõimelisel turul vähendab palku? ja kas teie arvates see viib ettevõtted, kui te seatate mingisugused miks see üldkulud tõusevad, viivad ettevõtted pankrotti ja kas te olete nõus Ühendkuningriigi seisukohaga, et eurokraadid ja Euroopa institutsioonid ei peaks hakkama eraõigusesse sekkuma, aitäh? suur tänu proua James, kõigepealt äh, lubage mulle öelda, et äh, pankurite äh, preemiate teema preemiad, äh, mis on seotud võetud riskidega, selles osas mul ei ole praeguste arengute osas äh, midagi kriitilist öelda. me peame reeglid äh, panema paika nii, et me väldime moraalseid riske. ja et me väldiksime seda, et võetakse väga lühiajalisi riske. ja loomulikult me peame kaitsma aktsionäride õiguseid ja vältima äh, avaliku huvi vastuminekut. me teame, et äh, seadusandlus võib siin mõjutada majandust laiemalt. kolm küsimust nüüd aga, et kas äh, vähendamine viiks palkade alandamiseni, et kas ettevõtted võivad äh, põhja minna. sellepärast äh, ma olen seda asja uurinud ja preemiate piiramine tegelikult äh, puudutab ainult ühe protsendi töötajate sissetulekut. Need on need inimesed, kes vastutavad riskantsete investeeringute eest. nii et ma arvan, et see teema ei ole nii oluline üldse ja nüüd äh, Euroopa Kohtu otsus. mina ei kavatse Euroopa Kohtu lahendeid hakata siin hindama. nagu te ilmselt teate, esimene kuulamine leidis aset kaheksandal septembril ja lõpplahendus äh, tuleb ilmselt selle aasta lõpus. ning pärast seda Äh, siis äh, käitume vastavalt sellele lahendile, ma ei hakka siin selle, seda lahendit mitte kuidagi ennetama sisuliselt. suur tänu Rahvapartei nimel härra Jirži Pospišil. Äh, tere pärastlõunat, proua Jourova. kõigepealt ma tahaksin omalt poolt öelda, et komisjoni plaan äh, praeguse rakendava seadusandluse sobivuse läbirääkimiseks, läbivaatamiseks on ülioluline. selle revisjoni alusel otsustab komisjon, kas mõned reeglid pannakse kokku tarbijakaitse valdkonnas ja ka reklaami valdkonnas. minu küsimus puudutab aga tarbijakaitseõigust, seadusandlust. tahaksin teada, milline on teie nägemus potentsiaalsete muutuste osas. milliseid konkreetseid valdkondi teie peate oluliseks pärast seda revisjoni, seda tervisekontrolli? ja mida te arvate tarbijate vastast ebaõiglast käitumistava või äh, nende äh, õiguste piiramist äh, tarbijalepingutega. suur tänu. kõigepealt me peame keskenduma tarbijakaitseõiguse korralikule rakendamisele, nii nagu ma olen öelnud, jah, uue seadusandluse väljapakkumine on küll väga tore, aga teinekord ja see võib olla põhjustatud äh, tähtaegadest või mis iganes, jäävad nad korralikult rakendamata. ja ma arvan, et äh, selle asemel, et kogu aeg tulla välja uue seadusandlusega, peame keskenduma sellele, et seni vastu võetu rakenduks. ebaõiglane praktika, jah, selle kohta on ka Tšehhi Vabariigis olnud kurikuulsaid näiteid näiteks äh, on murtud usaldust äh, vanemate, eakamate kodanike suhtes, neid on kutsutud erinevatele infokohtumistele, kus pärast siis sunniti neil ostma, sunniti neid ostma üks või teine toode ja see tekitas inimestes äh, palju valu, rääkimata sellele, et nad said kannatada ka rahaliselt, nii et ma kavatsen kindlasti exit võitlusele viiva reklaami vastu võidelda ja taolise praktika vastu kohe kindlasti. me peaksime ühtlasi ka tooteohutusdirektiivi äh, ka lõpule jõudma ja turujärelevalve direktiivi osas. suur tänu. Äh, ja veel. ning keskenduda tuleb äh, seega üksikisikule, igale üksikule kodanikule tarbe, tarbijakaitsepoliitikas. Nendele tarbijatele ka eriti, kes on haavatavamas olukorras kui teised. nii et äh, tuleks läbi viia analüüs selle kohta, kuidas need erinevad haavatavad grupid on puudutatud ja võib-olla siis on tulemas ettepanekud, seadusandlikud. suur tänu, proua Senelova. Vážená paní Jourová, jsem tady po vaší levé ruce suur tänu, istun teist vasakul käel. tere tulemast Euroopa Parlamenti. meie parlament võttis esimesel lugemisel vastu otsuse tooteohutuse ja turujärelevalve direktiivi osas selle aasta aprillis, nii et me oleme valmis nõukoguga astu-, nõukoguga astuma läbirääkimistesse sellel olulisel teemal mis on tähtis ka kodanikele. kahjuks on äh, see teema ka tupikus nüüd nõukogus. artikkel seitse on seal tekkinud probleemiks, nimelt päritolumärgistus, made in märgistust. ei ole oma vastuses rääkinud konkreetsetest äh, meetmetest öö, äh, otsusele jõudmise osas. kuidas te kavatsete siis selle tupikseisu murda nõukogus, kus teist peaks saama volinik, mida te kavatsete ette võtta selles osas? ja mis te üldse arvate, et milline lahendus peaks olema siis sellele made in märgistusele? proua Senelova, suur tänu selle küsimuse asetamise eest. mina ütleksin omalt poolt, selle direktiivi äh, läbisurumine on üks minu prioriteetidest, võib-olla ma seda ei rõhutanud piisavalt äh, seni väga palju on juba saavutatud selle direktiivi kallal ja, ja meil on seda direktiivi hädasti vaja, oleks äh, küll väga kahetsusväärne, kui me peaksime temast loobuma ühe artikli pärast, kuigi see jah, on väga oluline. nüüd äh, ma kavatsen teha midagi, mida võib-olla hiljem äh, kahetsen, aga toon välja siis kolm valikuvarianti ja loodetavasti te ei saa aru, millist mina eelistan ei ole tehtud mõjuhinnangut artikli seitsme muutmise osas. seda hinnangut on aga palutud, nii et oleks üks valikuvariant see. see mõjuhinnang peaks siis vastama küsimusele, kui suures ulatuses mõjutab made in märgistus määruse täitmist, mille eesmärgiks on tooteohutuse tõstmine. see on üks variant, mõjuhinnang ja siis vaidlus liikmesriikidega otsast peale selle kohta, kas made in alane ettepanek on hea või ei. ja millises äh, sõnastuses see oleks võimalik vastu võtta. teine variant oleks art-, äh, seitsmes artikkel tühistada, see on hüpoteetiline, sest sellele ilmselt äh, avaldatakse suurt vastusseisu ja see pole veel kõigile lisaks komisjoni pädevuses ka ja kolmas ettepanek, võimalus oleks siis see, et võetakse tagasi ettepanek, sest seda ma küll ei tahaks teha, seda eh, dokument, seda seadusandlust on hädasti vaja, palju tööd on juba tehtud, nii et mina tahaksin mõjuanalüüsi. ja siis vaatame edasi. viimasena meie komisjonist eh, saab sõna härra Rochefort. aitäh, proua Jourova, aitäh selle eest, et te lubasite kaitsta eh, tarbijaid ja aitäh, et te rääkisite meile oma prioriteetidest. väga harva ju tule, juhtub, et eh, nii selgelt välja öeldakse. Mm, eh, me ootame teilt seda, et te väga konkreetselt äh, pühenduksite mõningatele teemadele ning äh, ma tahaksin rääkida online vaidluste vahendamise äh, mehhanismist. Te rääkisite sellest, aga võib-olla rääkisite, saaksite veidi äh, kiir-, rohkem sellest rääkida, sellepärast see peab varsti toimima hakkama, üheksandal juulil kaks tuhat viisteist seal loomulikult on keelelisi probleeme, aga seal on ka väga palju muid probleeme ning te teate, et meie jaoks IMCO komisjonis on see väga oluline, sellepärast et me arvame, et tarbijate kaitsmine on õiguslik küsimus, aga kõik, mis puudutab äh, vaidluste lahendamist, äh, äh, seda on vaja testida ja sellepärast huvitab meid ka see platvorm nii väga. ja enam, see oli valem osa viin, suur tänu üks isiklik märkus, ähm, äh, ma ministeeriumis töötades puutusin sellega väga palju kokku, nimelt et kuidas luua miljonitele kasutajatele platvorm. selleks, et välja selgitada, kas mõni süsteem on tõhus või mitte või et kas oli tegemist mõttetu investeeringuga. ma olen veendunud, et et äh, online vaidluste lahendamise süsteem on hea süsteem ja seda hakkavad äh, kodanikud või ähm, kauplejad või ettevõtted kasutama. see süsteem praegu, nagu, kui ma ei eksi, on proovifaasis ja on valitud välja valim kasutajatest, kes seda siis testivad kuni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguseni. ja nendest tähtaegadest ma pean siis lähtuma ja praegu ma ei võtaks siin mingisugust seisukohta. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses see süsteem aga avaneb. selles mõttes, et äh, hakatakse tegema ülevaateid selle kohta, kuidas see peaks toimima ja on antud meile palju kinnitusi selle kohta, et see portaal avaneb kõikides Euroopa Liidu keeltes, ma olen veendunud, et kõik läheb sujuvalt ja järgmise aasta alguses saame me tutvustada seda süsteemi ka Euroopa Parlamendis ja et üsna pea siis on see ka kõikidele avatud. You aitäh, et vastasite IMCO komisjoni küsimustele ja nüüd läheme siis naisõiguste komisjoni juurde. ma vabandan, et me oleme ajakavast natuke maha jäänud, aga me ikkagi laseme ka naiskomisjonile esitada kõik küsimused, nii et, et see tähendab, et me läheme natuke üle aja aitäh, proua Ford, aitäh, proua Jourova jah, kahjuks meil äh, aega väga palju ei ole, aga tegemist on siiski viimase küsimuste plokiga ja meie jaoks on see oluline. Äh, võrdsus on Euroopas üks äh, kõige olulisemaid väärtusi ning me tahaksime võimalust saada teile esitada küsimusi meie jaoks olulisel teemal, võrdõiguslikkuse teemal ja kohe läheme siis ka kolleegide juurde ja kõigepealt saab kõne, sõna proua Le Grip Rahvaparteilt aitäh, äh, proua juhataja see portfell, mis teile on antud, äh, selle nimeks on õigusküsimused, tarbijad ja äh, võrdõiguslikkus. see on esimene kord, kus nii selgelt äh, äh, voliniku ametinimetuses tuuakse välja naiste ja meeste vaheline võrdõiguslikkus, mis on üks Euroopa Liidu põhiväärtustest ja rõhutatakse, et see on äh, üks meie tõelistest prioriteetidest. minu äh, Ehm, küsimus puudutab neid, äh, seda direktiivi, et naisi oleks rohkem äh, ettevõtte nõukogudes. ma tahaks küsida, et äh, mida te kavatsete teha, et selle teemaga edasi liikuda, eriti nõukogus? parlamendis on meil õnnestunud saavutada tasakaal ja oluline oleks seda ka säilitada. mida te kavatsete teha, et seda saavutada? aitäh, proua Le Grip. aitäh selle küsimuse eest, mis puudutas naisi ettevõtete juhatuses äh, tahaksin tänada Euroopa Parlamenti positiivse lähenemise eest sellele ettepanekule, tahaksin teid tänada toetuse eest. mulle tundub, et selle ettepanekuga seoses on liikvel palju kuulujutte. Äh, ajakirjanduses on äh, sellest väga palju kirjutatud, äh, levivad müüdid, et komisjon tahab ette dikteerida, kui palju naisi äriühingute juhatustes peab olema ja nõnda edasi ja siit sünnib ka vastuseis. aga kui ma loen seda ettepanekut, siis mulle tundub, et see ettepanek pole mitte üldse tõhus, vaid ka täiesti vajalik, sellepärast et see suurendab naiste võimalusi ettevõtete juhatustesse pääseda Äh, ning äh, on olemas ka võimalused selle ettepaneku ellurakendamiseks. mina kavatsen äh, sellel teemal nõukoguga uuesti läbirääkimisi pidada ning hinnata siis selle ettepaneku tõhusust ja praktilist rakendatavust. ettepaneku eesmärk on täiesti selge. kui kuuskümmend protsenti üliõpi-, ülikoolide lõpetajatest on naised, siis kuhu nad pärast jäävad? kõrgetel eh, kohtadel ärimaailmas on neid palju vähem ning eh, mis puudutab ettevõtete juhatusi, siis ja nõukogusid, siis olukord on tõesti masendav. me peame selle teemaga tegelema ning eh, ma tõesti võtan selle teema päevakorda, suhtlen nende liikmesriikidega, mis moodustavad blokeeriva vähemuse ja üritan neile selgitada, et tegemist on kasuliku ettepanekuga eh, üritan liikmesriikide seisukohta muuta. minu kõneaeg on küll läbi, aga võime sellest teemast hiljem kõnelda aitäh, äh, järgmisena saab äh, sõna härra Leichtfried. Uh, aitäh, ma istun siin. Äh, ma olen ainukene mees sõnasoovijate nimekirjas, nii et, et mind on lihtne märgata Eh, tahaksin tänada kolleegi, kes tõstatas eh, naiste küsimuse äriühingute nõukogudes. minu küsimus on ka sellega seotud, võib-olla võiksite üksikasjalikumalt rääkida, milline on teie ajakava selle ettepaneku jaoks Äh, mida te arvate erinevatest seisukohtadest parlamendi ja nõukogu vahel, mida te arvate sanktsioonidest või eranditest, kas teil on midagi sellist plaanis, see oli minu esimene küsimus ja minu teine küsimus puudutab emaduspuhkuse direktiivi. Äh, te mainisite seda küll oma kirjalikes vastustes äh, meil on vaja siin väga selgelt paika panna, on see puhkus emadele või isadele ja äh, Äh, mida te teete selle direktiivi vallas, kuhu suunas kavatsete edasi liikuda, aitäh? aitäh. ajakava koha pealt äh, tahaksin, et äh, see asi kiidetaks heaks järgmise aasta jooksul. ma ei hakka siin konkreetseid kuupäevi mainima aga minu ülesanne äh, seda järgmise aasta jooksul teha on äh, mulle antud härra Junckeri poolt, nii et ma üritan seda teha. Äh, sanktsioonide osas tahaksin öelda seda, et, et sanktsioonide vali-, valimine on liikmesriikide pädevuses ja liikmesriigid ise otsustavad, milliseid karistusi saab kohaldada ning liikmesriigid Äh, omavad ka üsna palju paindlikkust selles osas, äh, äh, kuidas seda direktiivi täpselt kohaldada. kuidas selle direktiivi reegleid ellu rakendada? on selge säte, mis ütleb, et kvalifikatsioon on peamine kriteerium, mille alusel otsuseid langetatakse ja kui äh, see kvalifikatsioonikriteerium on äh, täidetud äh, mitme kandidaadi poolt, siis eelistatakse sellesse gruppi kuuluvat kandidaati, kes on alaesindatud. väga oluline on seda ettepanekut korralikult lugeda ja vaadata, kuidas seda tegelikkuses rakendatakse. nüüd, mis puudutab emaduspuhkust, siis ma soovin, et see teema uuesti üles võetakse Äh, ma tean, et see teema puudutab mitte üksnes naisi, vaid ka mehi, ka meestel peaks olema õigus tasulisele puhkusele, kui nad laste eest hoolitsevad. Äh, me peame reegleid ühtsustama selles valdkonnas. aitäh ECR fraktsiooni nimel äh,, proua von Storch. lugupeetud proua Jourova, istun otse teie ees seal, kus varem oli juttu naiste ja meeste vahelisest võrdõiguslikkusest, on, räägitakse nüüd sugudevahelisest võrdõiguslikkusest. mida te selle äh, sotsiaalse sooga silmas peate, kas see tähendab lihtsalt äh, uut sõna või siis äh, miks asendatakse see sõna, sugu sõnaga gender tihtipeale meie tekstides või tähendab see sugude mitmekesisust ja kui see mitmekesisus on olemas, kas see siis ei ole kõigi nende mitmekesistes öö, sugude jaoks diskrimineeriv, et ainult naisi e-, e-, soodustatakse. Ehm, tihti ei piisa sellest kategooriast naine või mees, äh, et ähm, selgeks teha, kuidas inimene ennast tunneb. kas äh, see soo küsimus on tõesti äh, tunde küsimus ja kui te sellega nõus olete, siis mm, kuidas teie täna tunnete? Já jsem trošku zaskočená tím, jak jsou v Německu pokročilí. Ehm, ma olen pisut segaduses selles, kuivõrd palju sünonüüme saksa keeles sõna sugu kohta on, aga eh, kuidas ma siis eh, soo eh, mõistet defineeriksin? ma ei hakkaks seda sõna analüüsima lingvistilisest aspektist, sest tulemused ei pruugiks olla kuigi head. sooline võrdõiguslikkus minu jaoks tähendab seda, et naiste ja meeste rollid, äh, mis äh, neile on antud äh, füsioloogia, traditsioonide ja ühiskonna poolt ja ma tean, et see on väga pikk lugu, aga sugudevaheline võrdsus minu portfellis tähendab seda, et ma pean mõlemale soole tagama võrdsed võimalused juurdepääsul haridusele, tööturule, juurdepääsul äh, Äh, juhtivatele äh, ametikohtadele, äh, võrdsed võimalused teenustele juurdepääsuks, kõigile neile võimalustele, mis meestele on praegu olemas, peab ka naistel olema juurdepääs, on asju, mida ei ole vaja muuta ja need ei, ei peagi muutma hakkama, sest need tulenevad meie traditsioonidest aga me peaksime äh, suutma äh, mõningaid asju parandada, näiteks sugudevaheline palgalõhe. ma ei näe näiteks mingit põhjust, miks mina kvalifitseeritud naisena peaksin teenima vähem äh, riigi administratsioonis töötades kui mees, kellel on sama kvalifikatsioon mina olen isiklikult kokku puutunud olukordadega, kus mulle mitte üksnes ei makstud vähem, vaid ka mind võeti vähem kuulda, mind alahinnati ja jutt käib siin töökohast ministeeriumis. minu ettepanekuid lihtsalt ei kaalutud ja see tõesti solvas mind, nii et, et mulle tundub, et need on sellised asjad, mida me peaksime suutma muuta. aitäh, järgmisena eh, proua Beard ALDE fraktsioonist. mina istun siin me oleme jõudnud äh, pika ja keerulise kuulamisega peaaegu lõpule. aitäh nende vastuste eest, oma kirjalikes vastustes te ütlesite, et on väga oluline, et me jätkaksime võitlust vägivallaga ning üks teie prioriteetidest oli välja kujundada kõikehõlmav üle-euroopaline lähenemine võitluseks naistevastase vägivallaga. seda me kõik tervitame. kas te võiksite meile rääkida natuke üksikasjalikumalt, mida seda, mida mida see üle-euroopaline lähenemine hõlmab ja kuidas te tagate koordineerimise erinevate peadirektoraatide vahel, mille pädevusse kuulub naistevastase vägivalla vastu võitlemine ja kas te siseasjade peadirektoraadiga koos hakkate äh, välja arendama ka Euroopa Liidu strateegiat, mis puudutab inimkaubanduse vastast võitlust ja mis lõpeb aastal kaks tuhat kuusteist. Myslím si, že s násilím a s násilím na ženách se má bojovat. Mina leian, et naistevastane vägivald äh, vajab äh, võitlemiseks kõiki võimalikke vahendeid. Euroopa Liit on äh, äh institutsioon, mis tagab äh, kõigi inimeste põhiõigused ja Euroopa Liidu häält peaks kuulma ka väljaspool, eriti seal, kus vägivald naiste vastu on äh, üldlevinud. ma arvan, et Euroopa Liit omab praegu võimalust järgida äh, Istanbuli konventsiooni Äh, millele juunikuus alla kirjutati ning mul on väga hea meel selle üle, et paljud liikmesriigid, täpsemalt kakskümmend kaks liikmesriiki on selle konventsiooni allkirjastanud ning kaheksa liikmesriiki on selle juba ratifitseerinud ning tahaksin kutsuda kõiki liikmesriike üles seda konventsiooni ratifitseerima. võib-olla äh, võiksime koostada ka oma ettepaneku äh, Äh, naistevastase vägivalla vastu võit, võitluseks, ma tean, et osaliselt on see äh, kaetud ohvrite äh, direktiiviga ja nii palju, kui ma tean, Hispaanias on olemas ka konkreetne õigusakt, mis tegeleb just nimelt naistevastase vägivallaga. USA-s on samasugune seadus olemas aga me ei peaks astuma ainult õigusloomealaseid samme. me peaksime pöörduma kogu ühiskonna poole, me peaksime äh, nõudma, et ühiskond ei taluks naistevastast vägivalda. aitäh, proua Jourova! kuue fraktsiooni nimel saab nüüd sõna proua Valinars. aitäh. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal peab Euroopa Liit tõepoolest võtma vastu uue võrdõiguslikkuse strateegia ja tegemist on väga kriitilise ajahetkega, te just ka rääkisite sellest. Nai-, naised on sagedamini vaesed, töövõimalused on erinevad ning ähm, tulevad äh, ka äh, kärped programmides, mis on ette nähtud äh, koduvägivalla vastu võitlemiseks ma tahaksin äh, esitada kolm küsimust. kuidas te tahate hoolitseda selle eest, et uus äh, strateegia oleks äh, korralikuks aluseks selleks, et naiste õigused ja meeste vahest, naiste vaheline võrdõiguslikkus reproduktiivtervise puhul, vägivalla puhul äh, ja muude väljakutsete puhul oleksid tagatud ning millist strateegiat te hakkate rakendama selleks, et äh, tugevdada praegust Euroopa Liidu õigusraamistikku, mis puudutab äh, äh, võrdõiguslikkust ning viimane küsimus, mida te kavatsete teha selleks, et tagada jätkusuutlik rahastamine, mis toetaks Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil naiste organisatsioone, aitäh! Eh, aitäh! kui te mind toetate, kui te mind kinnitate soolise võrdõiguslikkuse voliniku ametikohale, eh, siis asun sellesse ametisse ajahetkel, kus me töötame välja eh, uute võrdsete võimaluste strateegiat, eh, mille läbi üritame parandada naiste probleemide lahendamist ühiskonnas, aga see uus strateegia peab rajanema konkreet-, õigetele andmetele, andmetele, mis peegeldavad tegelikkust Eh, see strateegia peab tuginema äh, kindlale partnerlusele kõigi nendega, kes äh, saavad naiste olukorda mõjutada olgu siis äh, tegemist riigi haldusasutustega, mittetulundusühingutega. minu arvates peab see strateegia Äh, sisaldama tegevuskava, mis on keskendunud äh, tulevastele õigusloomealastele ja mitteõigusloomealastele meetmetele. ma ei taha hakata neid meetmeid praegu üles lugema, sellepärast et äh, me peame neid veel arutama. õigusküsimuste peadirektoraadil on vahendid paljude toetusprogrammide jaoks ning minu üheks ülesandeks on hoolitseda selle eest, et see raha tõesti ka projektide ja plaanide puhul kasutamist leiab. ning samuti äh, pean mina otsustama, kas uuesti läbivaatamine on vajalik Eh, see strateegia lisaks sellele, mida ma juba ütlesin, eh, peab eh, kehtestama ka kõigi osapoolte vastutuse ja samuti rahalised kohustused, aitäh. ja nüüd roheliste nimel proua Raidke. aitäh. lugupeetud proua Jourova, kallid kolleegid, me oleme rääkinud nüüd Äh, naistest äriühingute juhatustes. Äh, minu äh, küsimus puudutab meeste ja naiste võrdset esindatust komisjonis endas. selles vallas on veel väga palju teha. ma tahaksin küsida, kuidas te kavatsete neid põhimõtteid läbi suruda Euroopa Komisjoni erinevates peadirektoraatides Äh, ähm, me teame, et liikmesriikidel oli väga suuri probleeme selle komisjoni koosseisu jaoks naiskandidaate esitada. kas te äh, alga-, tulete välja algatusega enne järgmisi Euroopa Parlamendi valimisi, kus palute siis äh, kõigil liikmesriikidel esitada üks meessoost ja üks naissoost volinikukandidaat selleks, et tagada sooline võrdõiguslikkus ja lõpetuseks veel, kui tekib äh, segadus erinevate sooteemaliste sünonüümide vahel, siis võin teile soovitada ühte raamatut, mida te võite lugeda. nii et, et äh, kui teid huvitab, siis võtke ühendust. Äh, aitäh, proua Rentke ma Äh, tõlgendan teie küsimuse esimest osa kui ülesunnet, üle, üleskutset, et mina või tähendab, komisjon peab olema eeskujuks. Äh, sellest ma ka mõtlesin, kui ma neid äh, protsente nägin. üheksa kandidaati vist kahekümne kaheksast. see on kindlasti Äh, vähem, kui äh, naiste, äh, naised äriühingute juhatuses direktiiv ette näeb. ja ma vaatasin ka neid arve, mis puudutavad erinevaid peadirektoraate. jah, jällegi seal on ka naiste esindatus alla igasugust piiri, nii et, et mina luban, et ma äh, esitan komisjonis ettepanekuid selles osas, kuidas suurendada naiste osakaalu. mis puudutab järgmise komisjoni koosseisu, siis äh, praegu on veel liiga vara äh, hakata sellega tegelema, praegune komisjon tuleb enne ametisse kinnitada, aga ma kindlasti jätkan äh, Eh, ettepanekute tegemist ja loodetavasti need arvud eh, kasvavad ja aitäh, et raamatut soovitasite, loen seda kindlasti. ja, ja nüüd eh, FTD nimel proua Juto. Gentile commissario, in Euroopa, come saprà via lugupeetud volinik, te teate, et Euroopas on väga palju ebavõrdsust erinevate riikide vahel, mis puudutab seda, kui suure osa tööjõust moodustavad naised, eelkõige e emad. Te öö, äh, kui naisel on laps, siis on ta tööturul kriitilises olukorras ja kriisi ajal on see olukord veelgi kriitilisemaks muutunud. lastehoiuteenused on äärmiselt olulised, et üldse oleks võimalik tööturule tulla ja töökoht leida ning sellega seoses on vaja konkreetseid meetmeid, mida Euroopa Liit võiks võtta nende liikmesriikide vastu, kes ei ole veel oma kohustusi täitnud. tihti on näha, et lastehoiuteenused tuleb muuta alternatiivseteks struktuurideks, aga see on väga kulukas. kuidas te saate hoolitseda selle eest, et neid alternatiivseid struktuure oleks võimalik kasutada ja kus äh, ka äh, majanduslikult halvemas olukorras elanikkonnarühmad saaksid neid kasutada? aitäh selle küsimuse eest. juba ammu enne kriisi olid äh, sotsioloogide ja majandusteadlaste hulgas kasutusel termin äh, vaesuse feminiseerumine ning äh, kriis on seda probleemi süvendanud. Äh, seda kinnitavad ka andmed. on olemas arvud, mis näitavad, et naiste olukord on muutunud halvemaks. iseäranis emade olukord me juba kõnelesime Eh, emaduspuhkusest ja sellest, et me peaksime eh, siis laps, kas ema või isa toetama. asi ei ole aga ainult eh, emaduspuhkuses. naine on omamoodi sundseisus, ühelt poolt ta peab hoolitsema oma laste eest, teisalt peab ta hoolitsema ka oma vanemate eest. tegemist on uue nähtusega. jah, naised küll käivad tööl, aga neil on äh, rahalised probleemid, ma võin sellest pikalt rääkida, sest ma olen seda kõike praktikas näinud. milline on lahendus? üks selge lahendus on see, et me kasutame ära tõukefonde, eriti Euroopa Sotsiaalfondi Äh, olen selle fondi äh, vallas varem tööd teinud, äh, seda raha tuleks kasutada mitte üksnes vaesusevastaseks võitluseks, vaid ka selleks, et, et saavutada tasakaal tööelu ja pereelu vahel ning see, kui palju liikmesriigid vahendeid sellest fondist kasutavad, peaks olema kooskõlas probleemide tõsisusega. Te ütlesite täiesti õigesti, et probleemid ei ole samasugused kõikides liikmesriikides nii et, et vaadakem neid võimalusi, kuidas kasutada ära Euroopa Sotsiaalfondi ja vaatame, kas neid vahendeid tõesti ka selleks otstarbeks üldse kasutatakse. järgmisena proua Morvai. aitäh! volinikukandidaat kas te juristina olete minuga nõus töövõtja õiguste kohta, need on põhiõigused, mida Euroopa Liit peaks kaitma. kas te olete minuga nõus? ja samas on tegemist ka võrdsete võimaluste küsimusega, sellepärast et äh, Äh, töötajate õigusi äh, rikutakse erinevalt ja on teatud õigusrikkumisi, mis on suunatud naiste vastu või mis mõjutavad naisi äh, rohkem, sellepärast et naistel on ka perekondlikke kohustusi, ma räägin siin praegu tööajast, puhkuse võtmisest või sellest, et on peaaegu võimatu oma puhkust ette planeerida Äh, töökoha jääst ilma jäädmine, hirm töökohast ilma jääda, kõik see stress, mis sellega kaasneb. ja, ja mis kõik naiste elu mõjutab, mida te kavatsete teha äh, selle probleemi lahendamiseks, sest see puudutab miljoneid äh, naisi Euroopa Liidus ja eriti äh, uutes liikmesriigis, nagu näiteks minu kodumaal Ungaris, aitäh jah, äh, nii tööandjatel kui töövõtjatel on õigused ning kõik liikmesriigid on äh, teinud jõupingutusi. Äh, ma olen osalenud kolmepoolsetel kõnelustel ja ma tean, et tehakse jõupingutusi õige tasakaalu leidmiseks Äh, ühelt poolt siis äh, töötajate õiguste vahel ja töövõtjate õiguste vahel teiste pool, teiste vahel ja äh, juristina ma ütlen jah teie küsimusele, meil on vaja õiget tasakaalu nende kahe õiguste grupi vahel, nii et, et tööandjad tõesti saavad oma äritegevust edendada, saavad luua töökohti ja teisalt äh, äh, nii et, et äh, töö, töövõtjatel on võimalus siis töötada. mis puudutab mõju naistele, seda stressi, seda, et ei ole võimalik minna puhkusele, siis need on probleemid, mida põhjustab kaasaegne ühiskond ühiskond tekitab naistele väga palju stressi, seab naistele väga suuri nõudmisi. ma arvan, et Euroopa Liit saab korraldada kampaaniaid, tõsta inimeste teadlikkust, võtta vastu seadusi ning samuti saame kasutada Euroopa Sotsiaalfondi, sellepärast et äh, äh, selliste probleemidega tegelemiseks on äh, Eh, eraldatud vahendeid, nii et, et riik saaks olukorda parandada no,. räägin natuke konkreetsemalt, näiteks Tšehhi Vabariigis me tahame hoolitseda selle eest, et osalise ajaga töötamist kasutatakse rohkem. me tahame luua ka rohkem eh, koolieelseid lasteasutusi Äh, need on näited mõnedest meetmetest, mida on võimalik kasutada. aitäh ja Rahvapartei nimel proua Koratsa Pilt. aitäh, proua Jourova. Äh, loodetavasti jätkub teil veel jaksu kaheks viimaseks küsimuses äh, üks naine igast neljast puutub kokku füüsilise vägivallaga, kümme protsenti seksuaalse vägivallaga, inimkaubandus, perevägivald, aumõrvad Äh, naiste suguelundite sandistamine ja nõnda edasi. jah, tegemist on tõesti põhiõiguste väga tõsise rikkumisega, mis puudutavad paljusid naisi. minu küsimus, mida te kavatsete äh, teha koos liik-, selleks, et liikmesriigid tõesti rakendaksid ellu inimkaubanduse vastu võitlemist, äh, võitlemise direktiivi, laste kuritarvitamise vastast direktiivi ja Euroopa kaitsekorraldust eriti just äh, laste osas. teine küsimus, te ütlesite, et komisjon äh, ratifitseerib Euroopa Nõukogu Istanbuli konventsiooni, palun kinnitage, et teete seda vara ja mida te kavatsete teha, kaheksa liikmesriiki on selle vaid siiani ratifitseerinud ja kas te olete valmis rõhutama liikmetele, kuivõrd, liikmesriikidele, kuivõrd oluline on see asi pakiliselt ratifitseerida ja mul on väga hea meel, et te esitate äh, kõikehõlmava strateegia juurimaks välja ja vältimaks naistevastast vägivalda. kas te võiksite olla äh, konkreetsem, milliseid konkreetseid meetmeid kavatsete meile esitada, aitäh! Äh, nagu ma juba ütlesin, hoolitsen ma selle eest, et see konventsioon ratifitseeritakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide poolt. ma leian, et see on väga suur samm edasi, mitte ainult reeglitest kinnipidamisel, vaid ka äh, avalikkuse teadlikkuse tõstmisel see minu arvates ei ole võimalik seda nähtust ühiskonnas täielikult välja juurida, aga me peame kasutama kõiki õigusloomealaseid ja mitteõigusloomealaseid vahendeid. konventsiooni ratifitseerimine on esimene asi, mille tahan läbi suruda. ma tahan eh, sundida liikmesriike seda konventsiooni ratifitseerima järgmise aasta jooksul sooviksin korraldada äh, mõned arutelud äh, naistevastase vägivalla teemal ning need arutelud äh, peaksid andma vastuse küsimusele, kas on vaja vastu võtta konkreetseid õigusakte, nagu sellised on olemas näiteks USA-s. see on osaks tööst, mis puudutab võrdset strateegiat, strateegiat võrdsed võimalused naiste jaoks Äh, see on äh, vastus ka küsimusele, millised õigusloomealased sammud on vajalikud. Äh, veel üks asi, minu arvates on äärmiselt oluline, kuidas liikmesriigid ise naistevastase vägivalla temaatikat näevad ning mil määral naistevastane vägivald on kvalifitseeritud kuriteoks. teisisõnu, kas näiteks naistevastase vägivalla eest on karistused kõrgemad kui muu vägivalla eest. siis äh, veel mitmed äh, eelmeetmed, ennetavad meetmed perevägivalla puhul, aga näib, et minu kõneaeg on otsas. aitäh ja viimasena saab sõna sotsiaaldemokraatide nimel proua Areena. aitäh, proua juhataja ja see võimaldab mul lõpetada see pikk küsimuste esitamise sessioon. see, minu küsimus puudutab rasedus- ja sünnituspuhkust. Te ütlesite tõepoolest, et te toetate äh, ar-, seda puudutavat arutelu. küsimus on veidi täpsem. tänapäeval on meil olemas tekst, mis võimaldab teil üsna kiiresti selle teemaga tegeleda, see on ka nõukogus, äh, nõukogusse juba esitatud. ma tahaks teada, kas te töötate selle teksti alusel, mis võimaldaks meil palju kiiremini edasi liikuda ja mis on äh, parlamendi töö alusel tekkinud. ma tahaks küsida, et äh, milline on teie seisukoht, kas me lähtume sellest dokumendist äh, selle teemaga edasi tegutsemisel ning teine küsimus, oma kirjalikes vastustes äh, kirjeldasite te strateegiat, mis minevikus, mida minevikus käsitleti naiste ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse tagamisel, aga on veel väga palju tegemasid, millega on vaja tegeleda, nagu palgalõhed, koduvägivald ja nii edasi. mida te kavatsete teha, et meil oleks äh, ja tõhus strateegia pärast kahe tuhande neljateistkümnenda, viieteistkümnendat aastat ning kuidas veenda oma kolleege selles, et vaja on tegeleda võrdõiguslikkuse süva laiendamisega, sest see puudutab kõiki volinikke, keda praegu üle kuulatakse, me teame, et seal on mõningaid volinikke, kellel on probleeme võrdsete võimaluste tunnustamisega, aitäh. jah, minu selge vastus on jah ma tahan jätkata tööd selle ettepanekuga, mida nõukogu praegu arutab. ma arutan seda ka proua Tysoniga, sellepärast et see puudutab ka tööhõivet ning ma tahan tegeleda ka menetluslike takistustega. praegu on see ettepanek pikaks ajaks toppama jäänud ja see peaks uuesti arutusele tulema nüüd strateegia ja kuidas tagada selle strateegia tõhusus. ilma konkreetsete ettepanekutega, mida teha selleks, et äh, tagada võrdne töötasu, võidelda vaesuse, vägivalla vastu, tagada juurdepääs haridusele, tervishoiule ja, ja veel mitmetele muudele asjadele, ma ei hakka kõike siin üles lugema ma ei taha siin äh, ühestki valdkonnast kõnelda konkreetselt. Äh, mul ei ole hetkel konkreetseid lahendusi ja konkreetseid äh, ajakavasid ja, aga ilma selliste, nende asjadeta see strateegia ei saa olla tõhus. ma, ma luban, et ma ei valmista strateegiaid ette lihtsalt sellepärast, et meil oleksid strateegiad, mis siis pärast lihtsalt kuhugi sahtli põhja jäävad. ma soovin, et kõik strateegiad, mis välja töötatakse, on ka tõhusad